lugupeetud kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, palun äh, lubage mul kõigepealt äh, teid tervitada Euroopa Parlamendi arengu abikomisjoni äh, nimel ning tegemist on siis ühise istungiga koos liikmesriikide parlamentidega ja ja me räägime sellest, kuidas äh, suurendada koostööd äh, liikmesriikide parlamentide ja e-, Euroopa Parlamendi vahel. minu nimi on Eva Jolie, ma olen Euroopa Parlamendi Arengukomisjoni esineja ja mul on väga suur au täna äh, võtta vastu liikmesriikide parlamentide delegatsioone. Äh, kohtumiste korraldamine Euroopa Parlamendi komisjonide ja liikmesriikide parlamentide komisjonide vahel on järjest rohkem praegustel, vajalik praegustel kriisi ja piirangute aegadel. meil on vaja tunda üksteist, meil on vaja eh, sarnast lähenemist eh, oma äh, töös ja see tõhustab meie tööd ja seda on väga vaja, kui on vaja äh, teha järjest rohkemat ja toimida järjest, töötada järjest paremini, järjest vähema hulga ressurssidega, seetõttu on sellised kohtumised minu arvates äh, vajalikud äh, meie kõigi jaoks, ma loodan, et tänased arutelud annavad panuse sellesse, et me paremini saame koostööd teha ja et meil on võimalus äh, paremini koordineerida poliitikaid, mida viiakse ellu liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi tasandil, et äh, meie arenguabipoliitika oleks paremini äh, koordineeritud. nagu päevakorrast näha, on see koosolek jagatud kahte ossa. esimest osa juhib härra Charles Gürns ja tegeldakse arenguabipoliitikate äh, sidususega Euroopa Liidus ja arutelu jooksul saavad liikmesriikide parlamentide esindajad tuua välja head näited äh, arenguabipoliitika koordineerimisest ning ma loodan, et see annab panuse viljakasse arutelusse ning äh, teist osa juhib härra Gay Mitchell ja tegeldakse poliitikate ja instrumentidega, mida võiks kasutada selleks, et parandada arenguabipoliitikat Euroopa Liidus ja parandada niimoodi ka arenguabi äh, tõhusust ning äh, koosolek lõpeb äh, härra Pat Breeni esitlusega, tema on Iiri parlamendi välisasjade ja kaubanduse ühiskomisjoni esimees. enne kui ma annan sõna härra volinik Piibalksile, tahaksin ma rõhutada, et äh, poliitikavaldkondade arengusidusus tähendab, et kaasatud on kõik poliitikad kõikidest liikmesriikidest ja Euroopa Liidust ning üks äh, silmatorkavaid näiteid ma äh, Ähm, toon siin näiteks Norra. Norra on loonud äh, väga olulise fondi selleks, et võidelda äh, metsade langetamise vastu ja fondi suuruseks on umbes kolm miljardit äh, eurot, aga samal ajal on osaleb Norra näiteks metsade langetamiseks selleks, et, selleks, et Äh, ehitada tamme Amazonia, Amazonase jõestikus ning äh, see on näha, et see on näide sellest, kuidas äh, ei ole kooskõlas tegutsemine ning kõik poliitika, kõigist riikidest pärit ettevõtted ja peavad äh, võtma arvesse ka keskkonnaküsimusi, kui nad tegutsevad vastavates riikides. suur tänu, proua esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud riiklike parlamendi saadikud, daamid ja härrad. mul on väga suur au olla parlamentidevahelisel kohtumisel, sest tegemist on võimalusega meie jõupingutusi ühendada, tegeledes äh, arenguküsimustega. ma arvan, et teie, kes te arengu eest võitlete, teile ma ei peaks tegema pikka sissejuhatust, vaid äh, ma tooksin lihtsalt välja kolm küsimust. esiteks, äh, ilma rahuta ei ei ole arengut ja ilma arenguta ei ole ka jätkusuutlikku rahu. ning peale selle ei ole võimalik tagada ka õitsengut ilma arenguta. ja sellepärast arengukoostöö on nii tähtis. tegemist on äh, väga tähtsa elemendiga jätkusuutliku tuleviku jaoks, meie kõigi jaoks. ja ma arvan, et meie aruteludes peaksime me keskenduma Euroopa Liidu arengupoliitikas kahe kõige tähtsama, kahele kõige tähtsamale küsimusele. ma toon näiteks mõned numbrid. eelmisel aastal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Euroopa Komisjoni kaudu tehti üheksa miljardi ulatuses makseid. üks miljardit oli humanitaarabi, nii et kaheksa miljardit äh, arenguabi andis Euroopa Liit ja seda äh, siis põhimõtteliselt äh, kogu Euroopa Liidu nimel. nii et äh, koostöö ja koordineerimine ühes raamistikus on võtmetähtsusega, kui me soovime saavutada pidevaid tulemusi ja jätkusuutlikut arengut kui vaadata seda kaheksat miljardit ja mõtleme, kui palju on Aafrikas vaja energiainvesteeringuid, see on umbes viiskümmend miljardit, siis on näha, et, äh, et meie abi on väga väike võrreldes vajadustega. ja seepärast tuleb meil vaadata, kuidas leida teisi allikaid. tuleb kasutada kohalikke ressursse ja Need on väga tähtsad, aga teiselt poolt Euroopa Liidu kaubandus, põllumajandus, kalastuspoliitika ja ka meie lähenemine üleilmsetele probleemidele mõjutavad äh, riikide potentsiaali areneda edasi. nii et et äh, poliitikate sidusus on tähtis, isegi kui see tundub olevat selline lihtsustatud lähenemine, selle kaudu on võimalik saavutada palju rohkem kui otse, äh, ainu, ainuüksi otsemaksete kaudu minu jaoks need küsimused on seotud maksetega, mida me teeme arenguriikide toetusega. kuid teiselt poolt tuleb meil ka selgeks teha, et ilma koordineerimistööta Euroopa Liidu ja teiste partnerite vahel. ilma poliitikate sidususeta ei ole meil võimalik eeldada, et arenguvahenditega saame me saavutada suuri eesmärke. mida me üritame saavutada koordineerimise kaudu? see on seotud äh, ühise programmeerimisega. ühine programmeerimine tähendab põhimõtteliselt seda, et me vaatame arenguriigi arengukava ja ajakava ning oma arengustrateegiat kohandame vastavalt arenguriigi arengukavale. ja me üritame töötada Euroopa Liidu sees äh, me üritame välja töötada sama arengutempo ja samad eesmärgid äh, äh, selle äh, raamistiku sees. kolleegid toetavad mind, näiteks võeti vastu kokkulepe karistuste kaotamise kohta Birmaga ja välisministrid kutsusid üles välja töötama ühist programmi. nii et poliitiliselt on kõik Euroopa Liidu liikmesriigid toetamas, kuid kui me hakkame rakendama, siis muutuvad äh, väljakutsed mitmekihilisemaks. Äh, esiteks programmeerimise küsimused, siis äh, tavamenetluste muutumine, sest need on kavandatud kas kümneks, viieteistkümneks, kahekümneks aastaks ja sellepärast on väga tähtis, et riiklikud parlamendid arengu koostöö puhul nõuaksid poliitilist vastutust ja reeglitest kinnipidamist, sest kui seda ei tehta, siis äh, juhtub see, mida oleme näinud mõningates riikides. partnerriikide ministeeriumid, näiteks Malawi põllumajandusminister lihtsalt äh, viib läbi projekte, neil on nii palju projekte, et kogu administratiivset võimekust kasutatakse projektide täideviimiseks ja tegelikult ei ole mitte mingit sidusat poliitikat ja strateegiat ministeeriumi sees, sellepärast et selleks ei jätku inimesi. ja sellepärast minu arvates ühine programmeerimine ei ole erand, vaid peaks olema pigem reegel reegel, mida ei saa aga peale sundida, see on reegel, millega tuleb leppida. poliitilisel tasandil on see vastu võetud ja administratiivsel tasandil on meil vaja veel selles suunas liikuda. tegemist ei ole mingi uue protsessiga. juba kahe tuhande seitsmendal aastal võeti vastu käitumisjuhis töövõtjate jaoks ja pärast kuut aastat, kui see on nüüd kehtinud, ikka ei ole seda veel täielikult rakendatud. kuid tundub, et äh, muutuse, muutusi on näha käisin kohtumisel Etioopias Etioopia valitsusega, Euroopa Liidu delegatsioonid ja Norra olid seal esindatud, nii et me tegime sellise eelneva analüüsi ühisprogrammeerimise võimalikkuse kohta ja tundub, et see on võimalik. ma eeldan, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, on meil võimalik Haiti, Lõuna-Sudaani, Uganda, Ghana, Namiibia ja Egiptusega ühisprogrammeerimist läbi viia. nii et asjad liiguvad aga ärgem unustagem, et me teeme koostööd saja viiekümne riigiga, nii et tegemist on kõigest algusega. ja nagu ma ütlesin, äh, selle nimel tuleb veel palju tööd ära teha. eriti tähtis on uus periood. selle all mõtlen ajavahemikku kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani, sest tegemist on äh, Äh, ajaperioodiga, mille jaoks on Euroopa Liidu äh, arenguabi programmeeritud ja me peame kohanduma äh, sammudega meie partnerriikides ja ka meie ühise lähenemisega. miks hiljem läheb programmeerimine raskemaks? meil on vaja nõukogu ja parlamendi vahel kokkuleppele jõuda ja kokkuleppe hilisem muutmine on väga kohmakas protsess nii et kui vahendeid eraldab Euroopa Komisjon, siis vahendite eraldamine peaks tegelikult olema eeskujuks ühisprogrammide läbiviimiseks. meil on samal ajal aga väga piiratud ajavahemik, millal me saame neid eesmärke täita ja sellepärast ma kutsuksin teid üles toetama ühisprogramme ja paluge ka oma kolleege ja ka oma valitsusi koduriigis ning ka arenguabiagentuure ähm, seda toetada. mina isiklikult usun, et see peaks olema reegel, mitte erand ja praegusel hetkel ikka me veel töötame erandolukorras ja ma ei näe mitte mingit õigustust sellele. sest kui me ei tee koostööd ühisprogrammide raames, siis me põhimõtteliselt kaotame osa vahenditest. on tehtud erinevaid arvutusi, kuid see et me töötame ühisprogrammide kaudu, me suurendame arenguabi ja me saame tõesti kuus miljardit. küsimus, mis on sellega seotud ja mis tekitab muret, nimelt arenguabi põhimõtteliselt, sest eelmine aasta ei olnud väga hea ähm, aasta ametlikeks arenguteks. tunded olid segased eelmisel aastal, sest oli neid riike, mis liikusid edasi, neid oli rohkem kui mitteliikuvaid, kuid tegemist oli eh, suure veelahkmega ja mured olid kohati väga suured, kuid kui vaadata seda aastat, siis statistika näitab, et asjad eh, on eh, meeleheitlikud. kõigepealt äh, meil oli null koma nelikümmend kaks protsenti, mis langes null koma kolmekümne üheksale protsendile SKT-st arenguabi jaoks ja tegemist on minu arvates täiesti vastuvõetamatu olukorraga. miks? sellepärast, et finantsraamistikus on kõik öö, ähm, riigipead ja valitsusjuhid andnud lubatuse, et arenguabi on null koma seitse protsenti SKT-st, SKT aga praktikas see ei toimi ja kui me vaatame viimast päästepaketti, üks meie liikmesriikidest sai kümme miljardit äh, päästepaketina ja samal ajal Euroopa Liit andis arenguabi eelmisel aastal ainult üheksa miljardit ja kaasatud oli sinna ka humanitaarabi, nii et me peame riiki üles kutsuma täitma oma lubadusi. aga ma ütlesin, tegemist ei ole heategevusega, vaid investeeringuga julgeolekusse. kui me seda ei teeks, siis meie kulutused kaitsele suureneksid, samamoodi suureneksid kulutused humanitaarabile. aga humanitaarabi ei saa olla vastus meie probleemidele. see on lihtsalt äh, silla ületamine selleks, et jätkata äh, tavapärase eluga. ja meil on suured väljakutsed Süüriaga, Maaliga, äh, Saheli piirkonnaga, meil tuleb väga palju ära teha veel ka Somaalia poolsaarel. nii et äh, meil on võimalik julgeolekut ja turvalisust äh, arenguabi kaudu tagada Euroopa kodanikele, nii et tegemist on äh, murettekitava olukorraga. praegu see ei ole praegu tänases päevakorras, kuid me ei saa rääkida abi koordineerimisest äh, kui me ei pea kinni oma lubadustest partnerriikidele ja tegelikult käitume Euroopa Liidu huvide vastu ja nagu ma ütlesin, Euroopa Liidu suurust vaadates tegemist ei ole suurte summadega. raamistik on paika pandud aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja komisjoni ettepanekud kärbiti kolmeteist protsendi kuni kuueteist protsendi võrra, nii et riiklike eelarvete kaudu on meil võimalik äh, seda lõhet äh, vähendada Te teate ju, kuidas Euroopa Liidu eelarve toimib, nii et meil on tõesti väga piiratud võimalused. eelarve ei ole küll veel täiesti paigas, kuid ma leian, et riiklikud kulutused arenguabile peavad suurenema, see on meie huvides. poliitikate sidusus arengupoliitikas. tegemist on küsimusega, mida me oleme alati Euroopa Liidu poolt rõhutanud ja me üritame teha sellele reklaami nii palju kui võimalik. aga kui ma vaatan, mida me oleme reaalselt muutnud, siis on teatud nüansid, mis on põhimõtteliselt muutunud. ma olen eriti uhke selle üle, mida parlament natukene aega tagasi vastu võttis. nimelt läbipaistvuse eh, direktiiv mille ettepaneku tegi minu kolleeg volinik Barnier. arenguabist ainuüksi ei piisa, see on täiesti selge. samal ajal me võime alati öelda, et jah, arenguriikidel on omad äh, allikad ja nad võiksid rohkem oma ressursse kasutada kuid me ei tohi ära unustada, et tegemist on väikeste haavatavate riikidega ja nad peavad läbirääkimisi rahvusvaheliste ettevõtetega, kelle läbirääkimiste positsioon on palju parem. nii et riigid sõlmivad lepingud, mis ei ole nende jaoks optimaalsed ja häbiplekiks oli siiamaani ka see, et tegelikult meil ei olnud projektide kaupa informatsiooni selle kohta, mida riigid nendest projektidest saavad ja ma usun, et läbipaistvus on tegelikult esimeseks sammuks heaolu poole. tegemist on suurepärase näitega, kus me saame näidata, et äh, meie poliitika sidusus äh, tõesti on tähtis. sellega on seotud äh, määrus, mis on äh, võetud vastu ja öeldakse, et ainult legaalselt äh, raiutud puit on võimalik tuua Euroopa Liitu. me peame toetama oma partnerriike. Äh, selleks, et nad saaksid jätkusuutlikult hallata oma metsavarusid see on väga tähtis ja üha rohkem riike on sellest aru saanud. meil on väga tihedad läbirääkimised Indoneesiaga selles küsimuses. ja kui me eh, seda protsessi jätkame, siis tegemist on olukorraga, kus kõik võidavad. metsavarusid hallatakse jätkusuutlikult ja me öö, eh, väldime illegaalset metsa maharaiumist muidugi loevad lõpptulemuseks siiski tulemused, kuid äh, väga tähtis on võidelda ka maksudest äh, kõrvalehoidmise vastu ja see oleks üks võimalus suunata finantsvoogusid. tegemist on raske olukorraga, kui minu kolleegid arenguriikidest ütlevad, et äh, oli raha, mis selle riigi kodanike käest varastati ja seda ei ole peidetud Kaimani saartele või mõnda teise maksuparadiisi, vaid lihtsalt see, need vahendid on peidetud Euroopa Liitu, nad üritavad olukorrast välja tulla, aga neil ei ole mitte mingit võimalust äh, seda teha nii et me peame hoolitsema läbipaistvuse ja aruandluskohustuse eest äh, ja väga tähtis on jätkata mitte ainult üleilmsel tasandil, vaid ka Euroopa Liidu tasandil seda tööd. meil on võimalik palju muuta. väga raske on kaitsta kõiki neid läbipaistvuse nõudeid äh, ja korruptsioonivastast võitlust, kui on näha äh, nii-öelda halle tsoone, kuhu äh, raha peidetakse, seda on teinud meie partnerid ja nad, meie partnerriigid ei saa neid vahendeid enam kasutada. me oleme seda näinud ka oma äh, maksude laekumise näol, sest kui me need hallid tsoonid kaotame, siis ka maksutulud suurenevad. ka minu kolleeg, kes tegeleb põllumajandusküsimusega, volinik Tšolos on öelnud, et äh, eksporditoetused äh, põllumajandustoodetele tuleb ümber vaadata. isegi kui see võib-olla kõige suuremat tulemust kaasa ei too, mingi muudatuse me saame siiski teha. ka kaubanduse kaudu oleme me väga palju juba saavutanud ja meil on võimalik olukorda parandada. uued läbirääkimised äh, majanduspartnerluslepingute üle saavad ka olukorda parandada. nii et meie lähenemine poliitika sidususele on tegelikult arenguriikide jaoks väga palju head kaasa toonud ja me võime olla uhked selle üle, mida me oleme saavutanud. me ei peaks olema väga kriitilised kuid meil on võimalik palju rohkem ära teha, sellepärast et poliitikate sidusus arengupoliitikas äh, on tähtis ja meie oleme maailmas selles valdkonnas esirinnal. tegemist on lähenemisega, mida tuleb ka edaspidi reklaamida ja toetada ja ma loodan, et parlamendi liikmed mind ka toetavad. sest tegemist on küsimusega, millega võib haavata Euroopa Liidu huvisid. rohkem läbipaistvust, rohkem võrdsust õiglust kaubanduses, rohkem sidusust poliitikate vahel tugevdab Euroopa Liitu, mitte ei nõrgesta. ta ta-, see tagab meile ka rohkem sissetulekuid, nii et me ei peaks vaatama seda küsimust mi-, kitsarinnaliselt mingi lobistide rühmituse ähm, vaatenurga läbi, vaid me peaksime seda küsimust vaatama laiemalt. nii et äh, sellepärast ma soovin palju edu ka selleks kohtumiseks. me tuleme välja uue ettepanekuga arenguabi jaoks sügisel me toome välja selle, mida me oleme juba saavutanud, samamoodi nagu ka probleemid, millega tuleb veel tegeleda. ja ühisprogrammeerimise osas ma eeldan, et saame ka parlamenti juba sügisel informeerida, kuhu me oleme jõudnud ja mida me oleme saavutanud. me peame väga selgelt näitama, milliste programmidega, milliste riikidega on meil ühisprogrammid, kui kaugele me oleme nendega jõudnud ja tõesti ühisprogrammeerida mittekasutamine oleks täiesti õigustamatu. suur tänu! Thank you, Mr. Piibalg. suur tänu, härra Piibalgs ja nüüd ma avaksin, annaksin teile võimaluse väikeseks arvamuste vahetuseks härra volinikuga ja seega pöördun teie poole ettepanekuga, et te ütleksite, kes te olete ja kust tulete, enne kui te oma küsimuse esitate volinikule. meil on aega vähe nii et palun olge suhteliselt konkreetsed ja sõna on, sõnajärg on teile. minu nimi on Karin Root, ma olen pärit Saksamaalt sotsiaaldemokraatide fraktsioonist kõigepealt suur tänu teie sissejuhatuse eest, me oleme teoreetiliselt jõudnud juba veidi kaugemale, aga praktikas ei ole asi nii roosiline, eriti mis puudutab ühist äh, programmi, äh, programmide kujundamist. mul on hea meel, et te näete ette tõhusamat tegutsemist järgmisel kümnel aastal ning äh, ma loodan, et meie riikide parlamendisaadikutena saame teid toetada. mul on küsimus, mis puudutab ühte teist valdkonda mis äh, ei kuulu komisjonis teie pädevusse, nimelt äh, puudutab küsimus äh, kaubanduslepinguid, aga ka teadusuuringuid. kas asi on nii, et äkki komisjonis plaanitakse interdistsiplinaarset koordineerivat kooskõlastusvooru juurutada selleks, et komisjoni kõige olulisemaid projekte, mis mõjutavad arenguriike ehk praktiliselt kõik Ähm, et äh, neid projekte koordineeritaks nii, et, et saavutataks see, mida me kõik soovime, et oleks tagatud mõistlik sidusus, et kas ei ole sellist mõtet, et äh, toimuks interdistsiplinaarne äh, volinike tegevuse, tegevuse koordineerimine nende direktiivide puhul, mis tulevikus on äärmiselt olulised? aitäh Please tell us who you are. palun öelge, kes te olete ja kust tulete. Hey. Um, first of all... esiteks, härra volinik, suur tänu selle eest, mida te ütlesite ma arvan, et ma hiljem saan pikemalt sõna, kus ma saan konkreetsemalt teiega nõustuda, aga mul on üks konkreetne küsimus. praegusel hetkel minu komisjon tegeleb toiduohutusega ja ma tahaksin küsida toidu, toidutootmise jätkusuutlikkuse kohta arenguriikides minu arvates ei soovinud Euroopa Liit uuesti seda valdkonda üle vaadata ning muuta seda niisugusel moel, mis tagaks seda, et äh, toiduohutuse direktiiv ei oleks vastuolus toidu tootmisega ning tagaks ikkagi toidu piisava tootmise ja kättesaadavuse arenguriikides. nii et ma tahaksin küsida, kas teie arvates oleks võimalik seda küsimust uuesti vaadata, sest et minu arvates see on just täpselt see küsimus, kus Euroopa Liidu seesmised huvid eh, kipuvad kokku põrkama väliste huvidega arenguabi andmise alal. annan nüüd sõna härra Piibalksile nendele kahele küsimusele vastamiseks ja teie võite samal ajal oma teisi küsimusi ette valmistada hästi, ma võin. me oleme kõiki otsuseid ja nende mõju hinnanud äh, komisjoniga ja see tähendab, et äh, igasugune mõju, otsuste mõju äh, saab alati analüüsitud, kuidas ta mõjutab kõikvõimalikke arengualaseid otsuseid ning me kaasame sinna kogu äh, volinike kolleegiumi otsuseid tegema, aga samal ajal me peame ikkagi määrama kindlaks need valdkonnad, kus kõige rohkem on võimalik saavutada ning praegusel hetkel ma pööran pigem tähelepanu kahele suunale koos kolleegidega muidugi Te nimetasite teadusuuringuid ja arengut, see on üks valdkond ja loomulikult ka kõik valdkonnad, kus meil on olemas olulised rahandusvahendid toetuse edastamiseks, ma tean, et te räägite ka nendest unustatud haigustest, aga üldiselt me töötame selles suunas ja mõningate teiste kolleegidega koos me vaatame poliitikate omavahelist sidusust, nimetasin juba härra Barnier'd, siis äh, ka põllumajandusvolinik ning kalandusvolinik Maria Damanaki, need on valdkonnas, kus me vaatame ja näeme, et meie abipoliitikad on kõige rohkem mõju avaldanud partnerriikides. üksik alati üritame ka identifitseerida valdkondi, kus meie abist oleks kõige rohkem kasu. üldiselt olen ma seda meelt, et koordineeritus ei ole veel piisav. me küll koordineerime, aga see ei ole piisav, sellepärast et tihtipeale võib juhtuda nii, et mõned teemad ei jõuagi laudadelt kaugemale, kui arengu küsimuste poolt mitte mingisugust tegevust näha ei ole. ma pean küsima mõningaid asju ka kolleegide käest ning minu arvates on ikkagi väga oluline, et koordineeritus valdkonnas jätkataks. nüüd, mis puudutab biokütuseid, siis meie poliitika, eriti energiapoliitika, on väga selge otsuse vastu toeta-, võtnud, et me ei toeta mitte ühtegi projekti, mis on seotud biokütustega. teiseks oleme me ka tugevdanud oma Euroopa Liidu sisest lähenemist biokütuste küsimusele ja minu arvates on väga oluline ka jälgida, et vastu võetud poliitilistest otsustest kinni peetaks. ma usun, et teie küsimus on peamiselt äh, seotud biokütuste kasutamisega, ma ei ole tegelikult päris pädev vastama, kui palju seda saaks muuta, aga vähemasti e-, üldine idee oli liikuda teise põlvkonna, teise põlvkonna biokütuste juurde, vot ümber töödelda erinevaid materjale ning ma loodan, et tegelikult niisugune poliitika liigub edasi, sest on veel teisigi valdkondi, mille osas me peame olema äh, väga konkreetsed. Äh, nafta, nafta puurimine ning selle kasutamine mõjutab täpselt samamoodi keskkonda, isegi siis, kui see ei toimu Euroopa Liidus. ning minu arvates on äärmiselt olulise tähtsusega, et energia vallas me töötame siin mitme direktiiviga, üks on neist energiatõhususe direktiiv ning nüüd ma kaldun veidi kõrvale. mind üllatas positiivselt Ameerika Ühendriikide käitumine, sellepärast et tavaliselt Ühendriigid ei, ei käitu eriti. Nad tihti, nad olid suhteliselt äh, ükskõiksel seisukohal selles valdkonnas, aga nüüd on nende suhtumine muutunud. sel kevadel ma nägin, et see on muutunud äh, nende arusaamine, et külmutuskappe võib teha millest iganes, on nüüd tõesti muutunud ning ma loodan, et, et see on suureks toetuseks energiatõhususele ning teine asi on tehnoloogiline areng, sellepärast et kui ma näen tehnoloogia arengut näiteks telekommunikatsiooni vallas põhimõtteliselt seal on toimunud tõeline revolutsioon, aga energiavaldkonnas on tarvis veel palju ära teha, seega me peame väga tõsiselt äh, investeerima sellesse valda, et me ei sõltuks ainult ühest energialiigist, on mitmeid ülemaailmseid energia alaseid kampaaniaid, kus räägitakse, et meil on tarvis kahekordistada energiatõhusust, meil on tarvis kahekordistada energia kasutamist, sellepärast et kui selle, kui me ei võta kasutusele uusi tehnoloogiaid võimalikult kiiresti, siis tegelikult oleme me väga raskes olukorras. nüüd biokütused, meil on Brasiilia näide, kus kasutatakse biokütuseid ning on veel mõned teisedki riigid, kus neid kasutatakse, mitte küll Euroopa Liidu turul, aga minu arvates on ikkagi oluline, et me järgiksime energiatõhususe põhimõtteid ja tõhustaksime nende kasutamist. suur aitäh ja palun, Michelle. aitäh, esmalt ma sooviks äh, teid õnnitleda, et te sellise koosoleku korraldanud olete, see on esimene kord, kus meil on sisuline arutelu koos äh, rahvusparlamentide esindajatega ja see on loomulikult ka võimalus edastada teatavaid sõnumeid ja küll ja, ja mulle tundub, et see külakutsumine oli siis suhteliselt oluline siiski. ja mis puudutab tööjaotust, härra volinik rääkis meie poliitikate heterogeensuse äh, kuludest, et kulud äh, on sellised, et meie partnerid peavad kohati viiteist, kahtkümmend prots-, äh, protsessi paralleelselt käsitlema äh, ja mäletan asju, kus viie, näiteks oli viissada projekti ainuüksi ähm, äh, tervishoiu vallas ja meie partnerid pidid äh, tõesti väga palju vaeva nägema, et üldse äh, raha saada ja ära kasutada. ja või kas ei oleks äh, kasulik selleks, et äh, innustada meie liikmesriike paremini toimima, oma poliitikaid koordineerima, et kas äh, ei oleks äh, hea välja töötada parimate praktikate äh, juht, käsiraamat, et anda liikmesriikidele aimu sellest, kuidas poliitikad võiksid olla sidusamad ja kuidas oleks võimalik tööd paremini jagada, et esimene küsimus on, et kas on mõeldud sellele, et võiks kasutada mõningate doonorite spetsiifilist oskusteavet selles vallas. ning teine küsimus, paar aastat tagasi komisjon käivitas ähm, selle praktika, et iga liikmesriik andis teada, et millised on projektid tal on, millised vahendid, millised kavatsused, millised strateegiad ja siis lo-, koostati selline atlas, mis võimaldas äh, volinikel näha, et kes teeb mida, kontrollida, et ei oleks äh, töö dubleerimist ja ja näha, et kus oleks võimalik vahendeid äh, kõige paremini ja tõhusamalt kasutada. sellest äh, Äh, sai siis nii-öelda äh, doonorite atlas ja ma tuletan meelde, et kui mina ise olin volinik, siis äh, üks raskustest oligi, seisneski selles, et reaalajas oli raske saada liikmesriikidest teavet, kelle, kes ei tahtnud lihtsalt edastada teavet projektide kohta, mida nad kavatsesid läbi viia, aga samal ajal see atlas siiski toimis ja oli üsna kasulik ja kolmas asi, Äh, liikmesriigid ja komisjonid võivad olla partnerid ja partnerid äh, väljaspoolt võivad ka olla väga kasulikud. ma mõtlen siin näiteks teistele suurtele investoritele ja ma arvan, et oleks hea, kui te räägiksite meile sellest. ning äh, veel üks element, ressursid. Mm, see, ma arvan, et mõningate liikmesriikide käitumine on täiesti ja lihtsalt skandaalne. kahe tuhande viiendal aastal meie liikmesriigid võtsid kohustuse, et kahe tuhande kümnendaks aastaks oleks null koma viiskümmend kuus protsenti RKT-st läinud arenguabile ning kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ning, ning uued liikmesriigid pidid äh, jõudma pooleni sellest, aga nüüd äh, äh, on jõutud null koma kolmekümne üheksa protsendini, aga tegelikult oleks, oleksime pidanud jõudma juba null koma viiekümne kuueni. ning veel üks asi, millega ma rahul ei ole, et tegelikult on muutunud ka meie sõnad, kui me alustasime finantstehingute maksust rääkimisega, siis nähti sellest tuleneva sissetuleku kasutamise puhul ette, et seda kasutatakse äh, arenguabi andmiseks, aga nüüd on, äh, räägitakse sellest, et neid sissetulekuid võiks kasutada selleks, et äh, parandada liikmesriikide eelarvete olukorda. ma rohkem ei tahaksegi praegu rääkida, aga need on minupoolsed paar küsimust sellesse arutellu ja hiljem vaatame edasi, kas ma soovin veel midagi küsida esinaine. tõsi on see, et äh, aega on vähe, aga ma palun, et edasised kõnelejad piirduksid nüüd pooleteise minutiga, kui nad sõna võtavad. proua Lula Jung, palun. Thank you very much, chair. aitäh, proua esinaine ja lubage mul kõigepealt öelda, et ma, mulle väga meeldis kõik see, mida härra volinik rääkis, ma olen Ühendkuningriigi parlamendi lordide kojast ning ma tahaksin eelkõige, eelkõige olla nõus sellega, et tõepoolest rahu ei ole võimalik saavutada ilma arenguabita, samuti on väga oluline võidelda maksude vältimisega ja kaubanduse läbipaistvusega. aga me räägime praegusel hetkel arenguabist siin kergelt nihkunud paigast ära olukorras ja võib-olla rääkida siin doonoritest ja abisaajatest tegelikult paneb paika ühe konkreetse tüüpi suhte, mis võib-olla ei ole kõige kasulikum ja kõige soodsam. nii et me peaksime vaatama, et me ka üldsusele võimalikult head muljet avaldaksime. ma tahaksin teada, kuidas volinik näeb vabaühenduste ja kodanikuühiskonna rolli arengu ja arenguabi valdkonnas, eriti mis puudutab vastuvõtvates riikides nende rolli? Mr Danna from Bel-. suur aitäh ja nüüd härra Danna Belgiast. You have the floor. François de Donnea, je sais que c'est difficile à prononcer, mais. ma tean, et mu nime on raske hääldada. Äh, ma olen esindajate koja, esindan, esindan Belgia esindajate koda ja esmalt ma tahaksin äh, tänada teid selle eest, et te korraldasite tänase koosoleku ja teisest, teiseks ma tahan öelda, et ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles äh, äh, härra volinik, nii et ma piirdun ainult paari märkusega, ei taha sekkuda komisjoni siseasjadesse. minu esimene küsimus puudutab poliitikavaldkondade koordineerimist ja läbipaistvust, millest siin juba räägiti, toodi see metsade langetamise näide. äärmiselt oluline on see, et Euroopa Liit võitleks äh, tõhusamalt Euroopa firmade korruptsiooni vastu, ähm, firmade vastu, kes äh, ekspluateerivad äh, äh, loodusvarasid, täna näiteks ka ähm, Äh, börsifirmad äh, maksavad äh, altkäemakse liikmesriik, riikides, mida me tegelikult arenguabi raames aitame. nii et vaja on tugevdada võitlust OECD raames ja vaja on tõsta teadlikkust, et, et kom-, korruptsioon loob täieliku ebasidususe. küsimus on ka tõhususes Äh, riikides, kus me abi anname ja selles ka, et meie liik-, meie kodanikel on kõrini sellest, et nad näevad, et toimib passiivne äh, korruptsioon ja toimuvad asjad, mida meie koduriikides ei toimu ning teine märkus puudutab seda, et äärmiselt oluline on hoolitseda selle eest, et kohalikke parlamente teavitatakse, et millist abi riik saab, ma siin viitan sellistele küsimustele nagu näiteks äh, Tansaania, kus oli sada, sadu projekte või volinik rääkis Malawist, osa arenguriikides ma näen, et inimesed äh, Äh, äh, kurdavad selle üle, et äh, valitsus ei anna neile teavet, et millist abi nad saavad. kui need riigid soovivad edendada läbipaistvust, siis tuleb jälgida seda, et milliseid tingimusi me neile kehtestame, kui me abi anname. et ei me peame tõesti tugevdama eh, abi saavates riikides parlamendi eh, rolli. Sí, seré breve, presidenta. Yo quería también felicitarla por la organización. Eh, aitäh, ka mina sooviks teid õnnitleda selle eest, et te tänase kohtumise korraldasite ja ma tahtsin tegelikult toetada seda, mida ütles volinik ja ma olen täiesti nõus sellega, mida ta rääkis äh, ma tean, et äh, te olete väga tihti reisidel, käite väga erinevates kohtades, äh, analüüsite erinevaid koostööprojekte ja me oleme näinud, kuidas need äh, erinevad projektid arenevad, et kujunevad välja selged mõtted, meil on vaja projekte kõigis riikides, aga me oleme näinud, et mõningatel liikmesriikidel on väga palju kõhklusi ja ma soovin, et äh, me tõesti ühendatud jõududega saaksime projekte edendada. ning nüüd teemast. Te ütlesite, et arenguabil ei ole käes just parimad päevad ja see on seotud sellega, et äh, mõningad liikmesriigid ei äh, toeta enam nii tugev, tugevalt arenguabi kontseptsiooni ning ma tahaksin just rääkida sellest kahetisest nägemisest, et mõned liikmesriigid jätavad arenguabi andmise hooletusse, siis nad tulevad Brüsselisse ja äh, rõhutavad ikka seda, et vaja on äh, anda arenguabi. vaja on äh, sidusat, sidusust meie oma riik, koduriikides ning arenguabi andmisel Euroopa Liidu tasandil ning nüüd algan ma alustama küsimusega lõuna,. Lõuna-lõuna koostöö ja Euroopa Liidu roll selleks, et tagada arengu sidevusest. praegu ja sellest rääkis ka volinik, võiks äh, kalduda sellesse, et, äh, et pida, et me, et võiks pidada arenguabi mitte nii oluliseks, aga ma arvan, et teie ja kõik saadikud, kes praegu siin on, püüdlevad selle poole, et äh, areng läheks teises suunas, et äh, hoolimata sellest, et meil on tegemist kriisiga, äh, me endiselt annaks arenguabi. härra Ansel Luksemburgist. Yes. Merci, madame la president, pour la aitäh, ma sooviks tänada voliniku pühendumise eest ÜRO-s ja see puudutab rühma, mis kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks äh, äh, näeb ette äh, areng selle, et ühendatakse aastatuhande arengu eesmärgid ja jätkusuutliku arengu eesmärgid me poolteist kuud tagasi nägime komisjoni teadaannet ning ma arvan, et äh, see on väga suur samm äh, sidusama poliitika suunas ning minu küsimus on, et äh, kui kaugele see protsess on jõudnud, kas te arvate, et need mõtted, mida te oma teatises välja tõite, et kas teil õnnestub ÜRO-s ka neid edendada, sest nagu ma just ütlesin, tegemist on tõesti väga suure sammuga sidususe teel. ning veel üks kiire teadaanne volinikule. eile toimus välisministrite kohtumine Luksemburgis, seal räägiti samuti koostööst ning me kutsusime ning eile me mõtlesime, et me kutsume teid Luksemburgi külla, et rääkida arenguteemadest me arvasime, et oleks huvitav rääkida arengufondist teiega, et me asjadest paremini aru saaks ja et me saaksime mm, teostada paremat kontrolli selle äärmiselt olulise fondi üle. Madame Bayer. sõna, sõna proua Bayerile Austriast. ja herzlichen Dank, Frau Vorsitz. aitäh. minu nimi on Petra Baier ja ma olen e- Austria parlamendi äh, arengupoliitilise allkomisjoni äh, aseesinaine. komisjon välja tulnud äh, direktiiviga, et tulevikus on ettevõtte sotsiaalne vastutus ja mm, mis hõlmab ka reaalseid e-, kriteeriume, minu meelest on see äärmiselt oluline ma tean, et see lähtub ühest äh, teisest äh, mm, peadirektoraadist, aga minu meelest on äärmiselt oluline seda teemat kaasata ka arenguabi teemaga. mind huvitaks, et kas on ette nähtud äh, rohkemate arenguabi kriteeriumite kaasamine. Te kirjeldasite siin äh, biokütuste poliitikat, oluline on äh, see minu meelest, et see poliitika oleks pi-, restriktiivne, aga paljud teised, paljud Euroopa ettevõtted õõnestavad seda poliitikat. näiteks Euroopa pensionifondid on tihti osalused selleks, et kasutataks põllumajandusmaad selleks, et äh, kasvatada, selleks, et toota biokütuseid ja väga paljud äh, Euroopa ettevõtted tuleks tegelikult äh, kohustada selleks, et nad peaksid kinni meie põhimõtetest. aitäh sõna proua Strihlerile. aitäh, lugupeetud volinik. mul mind tõesti väga rõõmustas see, mida te ütlesite, ma hindan väga teie ja Michel Barnier tööd ning mul on paar küsimust. esiteks, mis, milline on olukord äh, loodusvaradega arenguriikides? ma olen äh, arenguabi mm, alaline raportöör ning äh, kahjuks on asi nii, et riigid, kus on väga palju loodusvarasid, et olukord on selline, et mitte midagi nendest rikkustest ei jõua inimesteni nendes riikides. olukord on väga dramaatiline ning milline on olukord mm, äh, äh, Aafrika riikide abistamisel, me oleme Louis Micheliga väga palju sellest rääkinud ning kolmas küsimus, et äh, kuidas on olukord Cotonou lepinguga? You have the floor. Um, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar Duas questões, essencialmente. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber... Suur tänu, proua esimees. Mul oleks kaks küsimust. Tahaksin teada saada, kuidas on olukord äh, koostööga liikmesriikide vahel ja Euroopa Liidu tasandil, eriti arenguabi ja arengupoliitika koordineerimisel ja paljudel riikidel on ju ise endal huvid kui nad teevad äh, kahepoolset koostööd äh, arenguprojektides. mind oleks huvitanud, kui palju koordineeritakse tööd ka Brasiilia ja Indiaga, kolmandate riikidega, tegemist on tähtsate partneritega Euroopa Liidu jaoks ja on näha, et äh, teatud riikides asjad ei toimi nii probleemidelt, kui arvatakse, võib-olla oleks meil vaja dialoogi. annan teile sõna, härra Piibalg, selleks, et vastata kõikidele nendele huvitele, huvitavatele küsimustele, kui võimalik, hästi lühidalt, palun. suur tänu, ütleb härra volinik, üritan tõesti teha lühidalt. mis puudutab äh, arenguabi spetsialiseerimist, seal on kaks taset olen nõus, et äh, arenguabi agentuur peaks tõesti spetsialiseerima abi, eriti kui anta, räägitakse Portugali või äh, ka Hispaania abist. aga tegemist on valitsustevahelise aruteluga, ei saa öelda, et äh, Saksamaa teeb seal midagi või et komisjon kontrollib seda. me poliitiliselt oleme küll samas sektoris, kuid arenguabiagentuurid tagavad parimat äh, lahendust koha peal, sest me tee-, meil on alati vaja ka spetsialiseerunud agentuure. ja agentuuride jaoks on tähtis, et äh, me saaksime neid kasutada kui tõesti abiandjaid ja seal spetsialiseerumine on tõesti väga tähtis aga poliitilisel tasandil tõesti meil on vaja ühist programmeerimist, laiapõhjalist lähenemist, meil tuleb aru saada, mis suunas need riigid liiguvad ja millist abi neil täpselt tarvis on. mul ei ole väga häid uudiseid teile öelda, asjad on väga rasked, mitte midagi pole muutunud. ei saa siin rääkida tahtmatusest arenguabi antakse niimoodi, et isegi sisemine koordinatsioon liikmesriigi sees komisjoniga ja kohal oleva esindusega on väga raske. tegemist ei ole mitte ainult poliitilise probleemiga, vaid ka süsteemse probleemiga, millega tuleb tegeleda. väliskoostöö mulle tundub, et äh, siin on asjad paranenud. Äh, ma mainisin siin kohe alguses äh, seda, et me oleme parandanud koostööd Maailmapanga ja IMF-iga. rahvusvaheline Valuutaliit teeb koostööd eriti koolituste tegemistel, avaliku raha haldamisel, maksude kogumisel ja nii edasi. ka Maailmapangaga räägime me poliitilistest dimensioonidest, nii et me oleme kõik paremini aru saamas olukorrast ja mis puudutab USA-d, siis meil on teatud toiduabiprogrammid, mis on kindlad samamoodi. Jaapaniga on meil ka väga hea koostöö, samamoodi Vaikse ookeani riikidega. komisjon on keskendunud ka Lõuna-Sudaanile nii et äh, kui klassikalise abiandjana oleme me siin tõesti edusamme teinud. Hiina ja Brasiilia suunal on väga palju veel vaja ära teha, sest on näha, et äh, meie arvamused ei ole väga sarnased mis puudutab finantstehingumaksu, siis olen teiega nõus, see oleks suure võimaluse käest laskmine. siiamaani seda pole veel küll tehtud, kuid ei ole võimalik üleilmseid probleeme lahendada ainult valitsuse rahaga. alati tekivad probleemid selles osas, et kes annab rohkem, kes annab vähem. ja peale selle tekib ka abiandja ja abisaaja vastuolu küsimus kui meil on praegune süsteem, siis kohe ilmselgelt hakatakse vaatama, et kes saab kui palju. meil on vaja ka üleilmset allikat üleilmsete väljakutsete lahendamiseks. ja ma tõesti kardan, et finantstehingumaksu mitte äh, Äh, kasutamine oleks käest lastud võimalus. mitte, et ma nüüd armastaksin üle kõige finantstehingumaksu, me võiks ükskõik millist maksu kasutada selleks, olgu see kas või käibemaks, aga meil on vaja üleilmset maksu selleks, et võidelda üleilmsete väljakutsete vastu. ei piisa ainult äh, isiklikest või individuaalsetest annetustest. igas ühiskonnas äh, mängivad kodanikuühiskonnad väga tähtsat rolli, kodanikuühiskonna organisatsioonid, sellepärast me jätkame nende toetamist samamoodi nagu ka piirkondlike omavalitsuste töö toetamist. sellepärast, et nad ei anna mitte ainult abi, vaid aitavad üles ehitada ühiskonda ja sellistes riikides nagu Ghana, asjad toimivad päris hästi, teistes riikides on meil probleeme kuid on väga tähtis, et me toetame seda lähenemist. finantsvoogude ja OECD küsimus, sellega tuleb tegeleda. läbipaistvus suhetes äh, na-, partnerriikidega mina isiklikult usun, et meil on väga palju probleeme meie endapoolse läbipaistvusega abivoogusid peaks olema võimalik ette ennustada ja eelarvete eelnõus peaksid abivood olema selgelt paika pandud. näiteks järgmiseks aastaks Malawi jaoks peaks olema täitsa selgelt kirjas, et nii palju läheb eelarvest Malawile. kuid meie abivood sõltuvad tihti olukorrast. ja Burundiga see täpselt juhtus et äh, pandi küll mingi summa paika, kuid siis tuli kulusid kärpida. ja kuna kulusid kärbiti, kulusid kärbiti sellepärast, et Euroopa Liidult ei saadud nii palju abi, kui Burundi oli oodanud. nii et nad ei saa ka oma süsteemi üles ehitada, sest nad ei saa täpselt öelda, palju nad saavad abi. ja kui abi edasi ei anta, siis tuleb ka väga selgelt äh, selgitada, miks seda abi enam ei tule nüüd need kolmnurksed suhted ja lõuna-lõuna koostöö. mina seda ei kutsukski lõuna-lõuna koostööks. tegemist on tegelikult kahe erineva küsimusega. räägime investeeringutest, mis on vajalikud arenguriikide jaoks, aga teiselt poolt äh, ei tohi me ära unustada seda, et teatud projektid madala sissetulekuga äh, riikides äh, jäävad tegemata, kui rikkamatelt riikidelt ei saada abi. nii et meil ei ole praegu lõuna-lõuna koostöös mingit äh, strateegiat, väga palju on veel vaja ära teha. aga ma arvan, et ei tasu rääkida siin lõuna-lõuna või põhja-lõuna koostöös, tegemist on üleilmse koostöö. tegemist on äh, rahaga in-, mida investeeritakse äh, ükskõik, kas investeeritakse teedesse või äh, elektrivõrkudesse, see pole absoluutselt tähtis, tähtis on see raha tuleb ja mina ei kutsuks seda triangel äh, koostööks. Fidži ja Austraaliaga on meil tõesti triangel koostöö, sellepärast et äh, nendega me oleme kõik koos ja Euroopa Liit on sinna kaasatud, tegemist on kolmnurgaga. ka Kagu-Aasia puhul võib-olla saame me rääkida sellest, aga me ei peaks siin nüüd keskenduma ainult äh, nendele kolmnurksetele või triangelsuhetele et tõesti, kas see on nüüd Brasiilia, Malawi või Euroopa Liit, tähtis on see, et Malawi areneks. mis saab pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat? me eeldame, et paika pandud eesmärgid ja alustatud äh, projektid äh, jätkuvad, äh, läbirääkimistel seisukohad on küll erinevad. siis üleskutse riiklikele parlamentidele minu jaoks on see väga tähtis, ähm, see sõltub küll tegevuskavadest, kuid ma olen alati valmis minema ükskõik millise riikliku parlamendi ette. lihtsalt tuleb kuupäev paika panna, siis biokütused. tundub, et vastasin nii palju kui võimalik juba riiklikud ressursid ja sissetulek, jällegi on vaja läbipaistvust riigid eeldavad, et äh, maksed hakkavad sellest päevast, kui kirjutatakse alla lepingule. kuid tavaliselt energia valdkonnas äh, alles siis, kui investeeringud on äh, kaetud, siis jõuab raha valitsusse. ja riigid eeldavad, et nad saavad raha, aga nad tegelikult ei saa ja esimene nõue on jällegi läbipaistev, läbipaistvuse küsimus, tuleb paika panna täpselt, mis hetkel laekub raha riigieelarvesse ja kui suur on see summa. see on väga tähtis, et see, seda öeldakse selgelt välja, väga tähtis on, et me teeksime seda ka oma suhetes USA-ga. ta maksude haldamine. siiamaani me oleme keskendunud äh, riiklike vahendite haldamisele, kuid äh, maksude kogumise puhul on väga tähtis toetada maksude kogumist ja kui mõni riik paluks meilt abi maksude kogumisel, siis oleks see väga positiivne, kuid siiamaani meie partnerriigid sellist palvet esitanud ei ole. ja see valmistab meile natukene muret mis puudutab Cotonoud, siis me oleme praegusel hetkel analüüsi läbi viimas, räägime kahe tuhande kahekümnendast aastast äh, ja vaatame, mis siis saab, kuid praegu ei oska ma veel täpset ja lõplikku vastust anda. rääkisin juba Brasiiliast ja Hiinast, oleme praegu alles esialgses etapis ja koostöötase liikmesriikidega ma arvan, et me oleme saavutanud selle, mida praegusel hetkel oli võimalik saavutada informatsioonivahetuse või ka koordineerimise vallas. ühine programmeerimine on järgmiseks sammuks ja me peaksime olema edukad, sest äh, kuidas me nende asjadega praegu tegeleme, see ei ole kohe kindlasti äh, piisav äh, maksumaksja raha haldamiseks. me ei tohiks olla abi andmisel olla killustunud, vähemalt mitte Euroopa Liidu tasandil. me ei saa seda endale lubada, sest äh, raha läheb lihtsalt kaduma. ja sellepärast ühine programmeerimine ongi nii tähtis. me ei tohi läbi kukkuda, tegemist on maksumaksja rahaga ja me oleme ka oma kodanikele võlgu Äh, selles, et ükskõik, äh, kust see raha tuleb, Lätist või Saksamaalt, et iga sent oleks täpselt äh, pandud teenima abi vajava riigi huve. aitäh! Thank you very much to you, Mr Piibal. suur tänu, härra Piibalks, et te meile avaldasite komisjoni seisukohad selles küsimuses ja ma tänan teid ka selle eest, et te jäite siia kauemaks. nüüd annan sõna kolleeg Karensile ja annan talle ka üle koosoleku juhtimise. passer une demi Merci. Euh, euh. aitäh Eva Jolile. ja nüüd on mul tõesti tohutu ajaprobleem. ette oli nähtud, et äh, me räägime poliitikavaldkondade sidususest üheksa neljakümne viiest kuni kümnene neljakümne, viiekümne viieni aga esimese aruteluga läks meil täpselt äh, pool tundi kauem, nii et ma jätaksin nüüd vahele kogu oma sissejuhatava jutu ja ette on nähtud arvamuste vahetus äh, liikmesriikide parlamentide esindajatega, me tahame teie arvamusi kuulata ja seetõttu ma teen äh, kiire poliitilise sissejuhatuse, ette on nähtud äh, et praegu saavad sõna eelkõige härra Vestkott, kes esindab välisteenistust ja siis Hispaania, Ungari, Portugali ja Ühendkuningriigi esindajad ja me palusime neil piirduda oma sõnavõttudes viie eh, minutiga. kas ma võin teilt paluda, et te piirduksite nelja minutiga ja et härra Vestkott eh, teeks ka või eh, eri, väga lühidalt, et meie liikmesriikide esindajad võib-olla on pettunud, aga ma siis siiski räägiks natukene poliitikavaldkondade sidususest. minu jaoks tähendab see seda, et me keeldume ühes valdkonnas seda lõhkumast, mis me oleme teises valdkonnas üles ehitanud ja kui me lähtume sellest põhimõttest, siis äh, õnnestub meil ära hoida teatav hulk äh, vigu väga erinevates valdkondades ja väga erinevate lähendamiste puhul. kas ma võiksin paluda, et härra Vestkott teeks sissejuhatuse meie arutellu ja teeks seda siis välisteenistuse perspektiivist um,? The... aitäh, härra koosoleku juhataja. härra volinik pidi minema järgmisele koosolekule aga mina saan teha jällegi suhteliselt lühidalt, sellepärast et kõik need küsimused, mida me oleme siin arutanud, nendes on nii välisteenistuse kui arengukomisjoni seisukohad üsna sarnased ja seetõttu mul ei ole väga palju öelda. välisteenistus äh, saab oma suunised liikmesriikidelt, kuidas arenguabiga tegeleda ning me üritame koordineerida oma välistegevuste ja välistugevuse tegevuse erinevaid poliitikaid, kõik need välisteenistuse tegevused peaksid võtma arvesse arengupoliitikaid, seega kogu välisteenistus tegutseb selles suunas, et saavutada meie arengupoliitikate eesmärgid kõikjal maailmas. mina tegelen peamiselt Aafrikaga ning mul on tuua mõningad näited, kuidas me seda praktikas teeme Aafrika riikides. poliitikate sisu, sidusus on samuti loomuomane välisteenistusele mitte ainult arenguvallas, vaid kõikide Euroopa Liidu poliitikate vallas, alates kaubanduspoliitikast kuni keskkonnapoliitikuni ja kõikides sektorites, mis sinna vahele jäävad. isiklikest kogemustest, kui ma olen Aafrikas töötar, töötanud nii Euroopa Liidu kui äh, riigi esindajana on väga olulise tähtsusega, ma tean, mida meil on vaja selleks, et arengueesmärke saavutada. sidusus on oluline väga mitmel viisil, nii institutsioonide siseselt, meie omavaheline sidusus arengu, koostöö arengukoordinaatoriga, arenguvolinikuga, samuti arengu komisjoniga Euroopa Parlamendis. lisaks on sidusus oluline liikmesriikide poliitikates, kus äh, kes siis erinevates Aafrika riikides oma arengupoliitikaid rakendavad. nii nagu komisjon, volinikki nimetas, me käisime koos eelmisel nädalal IMF-is, et arutada tervet hulka küsimust ühiselt. nüüd kolmandaks, mis on täpselt sama tähtis, on sidusus meie Aafrika partneritega. see on väga tähtis, kuna nii nagu me oleme siin juba kuulnud, tegu ei ole annetaja ja vastuvõtja suhtega, vaid see peaks tegelikult olema pigem partnerlussuhe, sest et partnerlussuhe võimaldab meil saavutada tõhusama koostöö. me oleme teinud koostööd erinevate Aafrika riikide ühendustega ja ka üksikute riikidega, kusjuures me ei tööta mitte ainult valitsusega, me töötame ka kodanikuühiskonnaga, me töötame äriettevõtetega, sest et ainult see on võimalik, see annab võimaluse saavutada kõik oma eesmärgid. ja kokku nimetame seda kõikehõlmavaks lähenemiseks. kõikehõlmav lähenemine ongi tegelikult see, mis meil meie tegevust valitseb. ma nimetasin kolm näidet, Somaalia, Sahel ja Sudaan. Somaalia oli näide selle kohta, kus juba enne välisteenistuse loomist toimus mitmeid Euroopa Liidu abiprogramme, kusjuures need programmid ei olnud omavahel seotud. kõik nad toimisid suhteliselt tõhusalt, riik oli üsna ohutu, neid äh, projekte võis seal seal läbi viia, me üritasime võidelda Somaalia piraatidega Aafrika Liidu abil, eh, seal oli ka Euroopa koolitusmissioon, me koolitasime Somaalia omavalitsusjõudusid, aga kõik need erinevad projektid tegelesid eraldi, üksteisest sõltumatult, kuid välisteenistus aitas nende vahel suuremat sidusust luua ning luua kogu Somaali poolsaare jaoks struktuurilise raamistiku ning praegusel hetkel me teeme koostööd uue Somaalia föderaalvalitsusega, et üht, ühiselt ellu rakendada erinevaid arenguprogramme nii Somaali poolsa-, poolsaarel kui kogu Aafrikas ning üritame anda oma parima, et toetada nende endi püüdlusi oma riigus nüüd Sahelis Mali juhtum näitab, kui suure panuse me saame anda Mali arengusse. eelmise, viimase kümne aasta jooksul on hiiglaslikus koguses annetajate raha liikunud Malisse, aga kui poliitiline olukord ei toeta arengut, siis ei ole mingit mõtet näiteks rajada koole, kui lapsed ei saa kooli minna, sest et see ei ole turvaline, ei ole mingit mõtet ehitada haiglaid, kui need lihtsalt maatasa tehakse. nii et ilma rahuta ei saa me oma arengueesmärke saavutada. nii et samas jällegi ilma arenguta ei ole meil võimalik tagada turvalisust, sellepärast et inimestel ei ole mitte mingisugust sissetulekut ja seetõttu nad peavad endale elatised teenimiseks tegelema salakaubanduse või mingite rünnangutega ning kõike seda me oleme kaasanud oma Saheli puudutavasse strateegiasse, tegime seda enne, kui äh, Malis algasid rahutused, aga mitte ükski äh, algatus ei ole olnud siiamaani piisav, et kaasata oma kohalikud partnerid ning et oleks võimalik olnud äh, selle kokkuvarisemise, seda kokkuvarisemist ära hoida. toetades arengut naaberriikides, näiteks aidates Nigeeriat ning aidates neil kõige paremini ära kasutada oma, oma turvateenistusi, et need probleemid ei liiguks edasi naaberriikidesse. kõikides valdkondades on voliniku ja välisteenistuse koostöö väga tihe, samuti koostöö Aafrika rahuorganisatsiooniga African Peace Facility, me aitame aafriklastel ka oma mandril rahu tagamine rohkem omaenese kätesse võtta. ja lõpuks Sudaan, mis on tegelikult kõikehõlmava lähenemise sünnipaik. Lõuna-Sudaanis üritasime me riiki praktiliselt ei millestki üles ehitada, meil oli suhteliselt äh, sidus poliitika, mis hõrmas, hõlmas mitmesuguseid Euroopa Liidu algatusi, tegi seda koostöös liikmesriikidega, me saime kõik alustada täiesti nullist, me saime ühendada oma kollektiivsed pingutused ning olukord Lõuna-Sudaanis oli tõesti väga-väga keeruline, seetõttu me väga tõhusalt üritasime lõuna ja põhja vahelisi suhteid parandada ning samuti üritasime aidata Lõuna-Sudaani riigil tuua tagada rohkem avalikku korda, et selles riigis ei toimuks enam pööraseid veresaunu. kõik need kolm näidet näitavad tegelikult, mis toimub kogu, mis toimub arenguabi tagamises üldjoontes ning samuti, kuidas seda mõjutab keskkond, kõik need kolm riiki on tegelikult eh, kliimamuutusest väga kõvasti mõjutatud ning eh, välisteenistus saab mängida olulist ja väga tähtsat rolli läbirääkimistes kohalike organisatsioonide ja üleilmsete organisatsioonide vahel. välisteenistus liikmesriikide nõudel osaleb ka pro-, programmeerimisprotsessis, seal teeme me koostööd ka volinikuga, et tagada parem koordineeritus riik, erinevate liikmes, liikmesriikide partnerluste vahel ja samuti riigi, riigi tasandil ning kodalikul tasandil loodud ettevõtete, selle ala ettevõtete vahel. me äh, teeme Äh, majanduspartnerluslepingute vallas tõsist koostööd ka kaubandusvolinikuga, nii et väga oluline siiski, ütleksin ma lõpetuseks, on äh, sidusus ja koordineeritus arenguabi tagamises, suur tänu! Euh, aitäh sisejuhatuse eest, te rääkisite väga palju Lääne-Aafrikast ja Saheli piirkonnast, ma tervitan äh, härra Danead, kes esindab siin muuhulgas ka äh, Belgia esindajate koda, nii et aitäh, et te täna siin olete, nagu ma ütlesin, kutsume üles äh, nelja äh, liikmesriigi esindajaid sõna võtma, Hispaania, Portugali, Ühendkuningriigi, Saksamaa esindajaid ja esmalt ma palungi, et Hispaania esindaja ole, öö, äh, oleks oma sõnavõtus võimalikult napisõnaline, et ka teistel oleks võimalus äh, mõtteid vahetada. Teil on sõna. aitäh. Hispaania kuulub nende riikide hulka, kes poliitika valdkondade sidususe põhimõtet on juba ellu viinud Continuez, s'il vous plaît. <laughs> palun jätkake. Señor presidente, le prometo que no toco nada. A nivel no... mina ei katsunud midagi, mida ei tohiks. palun vabandust ähm,. vaadates rahvusvahelise koostöö seaduse ratifitseerimisest on meil ette nähtud see, et me peame poliitikavaldkondade arusaidusust äh, järgima kõigis, äh, kõigi teemade puhul. no tungu pisse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 järgitud juba alates kahe tuhande viiendast aastast, meil on olemas ka ministriteeriumide vaheline konverents äh, töö koordineerimiseks. ja on ka spetsiifilised kontaktpunktid, mis äh, äh, poliitika valdade arengusidususe jaoks, mis koondavad, ühendavad siis erinevaid osapooli ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eh, jaoks on ette nähtud eh, poliitilise sidususe suurendamine. recoge la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos para promover la CDP. En el ámbito de la participación ja me tugevdame poliitikavaldkondade arengusidususe mehhanisme, kaasame äh, Äh, erasektorit äh, ning on ka teisi institutsioone, mis äh, poliitikavaldkonda arengusidusust tugevdavad. dialoogi koordineerimine ministeeriumide vahel, eelkõige Välisministeeriumi ja Arenguministeeriumi vahel, ähm, on asi, mida me edendame, meil on ka arengukava poliitikavaldkonda arengusidususe edendamiseks, äh, nagu Euroopa Liit nõuab, me panustame neljale meetmele, teadlikkuse tõstmine, äh, väljaõpe, analüüsi parandamine äh, ning poliitikavaldkonda arengusidususe edusammude juurutamine ning erinevate osapoolte kaasamine. inimõiguste vallas on asi nii, et erasektor Hispaanias ka osaleb eh, ettevõtja sotsiaalse vastutuse algatuse raames ning me oleme kahe tuhande üheteistkümnenda aasta oktoobris võtnud ka vastu vastava kava ja me kohustame järgima omaenda eh, arengukavasid ning äh, valitsus äh, on saanud ülesande koostada indikaatorid äh, ja tagada kooskõla rahvusvaheliste standarditega. Äh, loodud on töörühm, kuhu kuuluvad parlamendiliikmed ning Hispaania on ka OECD suunised, mis puudutavad hargmaiseid ettevõtteid, vastu võtnud arenguministeeriumi juures on ka inimõiguste amet, meil on ka inimõiguste edendamise mm, kava, mis äh, on seotud ka ettevõtte sotsiaalse vastutusega. Enfin, ça, ça c'est très gênant. Est-ce qu'on ne peut pas euh, dire aux services techniques qui font des essais see häirib tõesti väga palju. et kas äh, sellised äh, katsed võiks äh, ära lõpetada, need häirivad meie tööd, et me räägime siin valdkondade sidususest, aga see ei ole tõesti üldse kooskõlas meie töö edenemisega. nii et palun jätkake, et te saaksite oma sõnavõttu lõpetada.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 ja meil on toimunud ka konsulteerimine selleks, et edendada jätkusuutliku põllumajanduse põhimõtteid. tegemist on sellega, et investeeringud peavad olema jätkusuutlikud, ei tohi kahjustada olukorda ja peavad edendama arengut ning loodud on ka eh, juhtrühm selleks, et koordineerida Hispaania poliitikat teiste riikide poliitikaga ning meil on ka töörühm, mis tegeleb eh, nälja ja neljandal aprillil loodi, jõuti kokkuleppele, tegemist on öö, ähm, tegevuskavaga Hispaania ja Kolumbia vahelistes äh, suhetes. me tahame võtta vastu dokumendi, mis oleks edasiste kõneluste aluseks alates septembrist kaks tuhat kolmteist. sidusus tähendab seda, et me, äh, meie eesmärgid on pikaajalised ja meil on vaja poliitilist konsensust selleks, et me saaksime oma sõna pidada. arengukomisjon äh, samuti oma tegevuses järjest rohkem arvestab sidususega, aga praktikas äh, on äh, meil veel probleeme. neljateistkümnendal mail tegeleme me uuesti selle teemaga ning me tahame, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahelise tegevuse koordineerimine edeneks. vaja on dialoogi liikmesriikide parlamentide ning ülejäänud rahvusvaheliste organisatsioonidega, OECD-ga näiteks ja kodanikuühiskonna esindajatega selleks, et me saame parema ülevaate poliitikavaldkondade sidususest ning et meie tegutsemine oleks usaldusväärsem. aitäh! aitäh ja mul on väga kahju äh, selle segamise pärast, mis teie äh, sõnavõttu saatis, aga see kindlasti ei vähenda teie sõnavõtu kvaliteeti ning nüüd ma palun, et Ungari esindaja räägiks meile oma nägemusest äh, poliitikavaldkondade sisususe kohta um,. Before the alarm goes off again uh,, I hear, I am here to share suur tänu, härra esimees, enne kui uuesti tuletõrjealarm tööle hakkab, ma Eh, annaksin teile teada mõndadest headest ja halbadest uudistest. minu teada Ungari valitsusel mingit strateegiat ei ole, kuid kui ma õigesti aru sain, siis eh, välisminister täna hommikul esitles esimese eelnõu ja ma saan aru, et eh, protsessi on kaasatud mõned mittetulundusühingud ja Ungari mittetulundusühingute ümarlaud on tegemas analüüsi sellele eelnõule nii et see protsess on äh, saanud alguse kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. mina esindan Ungari Roheliste parteid. me oleme saanud enda selja taha viis parteid, äh, kes on kõik nõus, et meil on vaja arenguabistrateegiat ja parlament võttis vastu resolutsiooni, millega välisministrid kutsutakse üles välja töötama strateegiat äh, mis keskenduks arenguabi koostööle nii piirkondlikul kui ka Euroopa Liidu tasandil arutelu ajal kasutasin võimalust äh, ka praeguste poliitikate ülevaatamiseks äh, ja ka summade hindamiseks, mida kahepoolselt kulutatakse, samamoodi nagu ka projektide tõhususe kohta. sest tihti me näeme, et kuigi summad on häbiväärselt väiksed, võiksid neid tõhusamalt kasutada, kui koordineeritaks tööd erinevate liikmesriikide vahel. näiteks Poola, Tšehhi Vabariik, Slovakkia ja Ungari võiksid omavahel koostööd teha väljakutseks Ungaris on see, et välisministril on väga väike mõju, tema positsioon valitsuses on väga-väga äh, nõrk. neli miljardit eurot äh, on kulutused äh, ja välisministril ei ole tegelikult mitte mingeid vahendeid või mõju arenguabi mõjutamiseks. Nad on kutsutud üles seda tegema, kuid äh, mingeid tulemusi ei ole. kuid me võiksime olla päris optimistlikud, kui me vaatame tulemusi erinevates riikides. me oleme alustanud nelja mittetulundusühinguga koostööd ja saadikutel on olnud äh, võimalik äh, käia mitmel korral ka kõige vähem arenenud äh, riikides olukorda vaatamas ja ei ole mitte juhus see, et kõige professionaalsem mittetulundusühing tuleb Tšehhi Vabariigist, selleks on mittetulundusühing People in Need ja nad on välja töötanud äh, arenguabi koostöö strateegia, nad on ka oma valitsusele andnud juhiseid ja soovitusi. meil oli võimalus äh, need äh, juhised üle vaadata, võrrelda mm, projektide tõhusust Etioopias ja Keenias ja vaadates nüüd äh, nende kogemust, mis on üle kahekümne aasta vana ja see, et nad on Visegradi riikide raames neid abiprojekte läbi viinud äh,, ma arvan, et äh, teised äh, parlamendid võiksid seda võtta kui eeskuju ja me oleme välisministrid kutsunud üles suurendama arenguabi vahendeid ja üritama teha ka rohkem vähemate vahenditega, meil on vaja tõesti arenguabi andmist koordineerida. ja projektid eh, peaksid kohe kindlasti olema välja töötatud OECD reeglitele vastavalt ja parlamendisaadikute ülesandeks on hoolitseda äh, Äh, kontrolli eest nende projektide läbiviimisel ja hoolitseda selle eest, et tulevased projektid on äh, koostatud vastavalt vajadustele. mina isiklikult olen täiesti veendunud äh, selle nelja riigi koostöö tulemustes ja tõhususes ja olen nõus teiega neid kogemusi jagama. Merci infiniment. suur tänu Ungari esindajale ja nüüd annan sõna Portugali parlamendi esindajale Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eh, vou dividir a minha intervenção em duas... Härra esimees, suur aitäh. Ma räägin kahes osas. Esiteks ma räägin eh, poliitika sidususest ja seejärel meie parlamendi algatustest. Kõige olulisem meie kõikide jaoks on tagada see, et kõik inimesed kogu maailmas saaksid elada ilma hirmuta ja ilma puuduseta. see hõlmab meid kõiki, kaasa arvatud neid, kes üritavad arenguabipoliitikaid omavahel sidusamaks muuta ning selle tulemusena me tahaksime tagada suuremat ohutust, turvalisust ning üleilmset õiglust, õiglust. arengupoliitika sidusus on nüüdseks muutunud hädavajalikuks. see tähendab, sidet, see tähendab koordineeritud terviklikku tegevust, see tähendab, et me ei peaks duplitseerima, me peame tagama jätkusuutliku arengu ajal parema toimimise ning ei ole mõtet enda eest peita seda olukorda, milles me praegusel hetkel tegutseme, eelarveid on piiratud, me kõik oleme majandusraskustes aga sellest hoolimata peame pühendama ennast ikkagi välispoliitikatele, arenguabipoliitikatele, aga need peavad samamoodi olema sidusamad ja tõhusamad. väga olulise tähtsusega on riikidevahelise tegevuse koordineerimine, see on paratamatuks eeltingimuseks, kui me soovime tagada tõhusa arenguabi. Portugal on üks väheseid riike, kus on olemas resolutsioon, mis puudutab arengu abi, nii me oleme võtnud arvesse nii Euroopa Liidu kui ÜRO suuniseid ning mida me üritame tagasi, tagada, me üritame tagada seda, et erinevates valdkondades vastu võetud äh, poliitilised eesmärgid oleksid tasakaalus ning koordineeritud. meil on püüd tagada ministeeriumite vaheline dialoog, mis oleks tõhus ning seetõttu lõime ka vajaliku töörühma, mis just täpselt sellega tegelebki. võttes arvesse Euroopa Komisjoni poliitikaid tahaksin pöörata tähelepanu komisjoni poolt välja toodud kõige olulisematele valdkondadele nagu kliima, keskkond, turvalisus aga me peame võtma arvesse ka erinevaid planeerimismehhanisme, et luua sünergiaid Portugali arengu abi eesmärkide ja kolmandate riikide eesmärkide vahel. seetõttu oleme loonud terve hulga strateegilisi dokumente, üritades paika panda peamisi suundi ja telgesid ning äh, sõnastada konkreetseid eesmärke ohutuse, turvalisuse ja julgeoleku tagamisel, samuti kodanikke puudutavate puudutavad eesmärke. Por Portugal on võtnud vastu julgeoleku ja arengustrateegia, ühendades need kaks sektorit, sellepärast et need kaks sektorit on omavahel seotud nii ehk naa. Äh, on öeldud, et julgeolekut ei ole võimalik parandada ilma arengu parandamiseta ja ka vastupidi, see on täiesti õige ning seetõttu selles valdkonnas on tarvis dialoogi, on tarvis sidusust ja seetõttu me täna siin olemegi. mis puudutab aga parlamendi algatusi, siis Portugali parlament on väga mitmel tasandil kaasatud, meil on seadusandlikes algatustes alati sisse toodud sidususe nõue, kõik parlamendiliikmed teavad seda, et me ei, et nad ei tohi alahinnata oma komi-, komisjoni koostööd teiste komisjonidega, et me peame, et me teeme ju tegelikult kõiki asju ühiste eesmärkide nimel, me peame alati kohandama oma arenguabi ka julgeoleku tagamise haridusalaste eesmärkidega, samuti peame pöörama tähelepanu keskkonnale, keskkond on väga olulise tähtsusega äh, valdkond, mis on oluline liikide, riikide tuleviku ja nende, selle planeerimise osas, nii et parlamendi oma tegevuses peavad kõik fraktsioonid tagama igakülgse sisu, sidususe koostöös. Äh, me peame vähendama laste suremust, see on üks väga olulise äh, tähtsusega eesmärk, samuti naiste tervise parandamine, need on meie para-, parlamendi mõningad algatused selles valdkonnas, äh, need otsused võeti vastu ühehäälselt. nüüd teine valdkond, kus me saame oma volitusi rakendada, on esitades küsimusi kas täiskogul või oma komisjonides samad, me küsi-, esitame küsimusi ka alati lähtudes sellest, et äh, parlamenti erinevate fraktsioonide vahel oleks tagatud sidus tegutsemine, meil on ka projekt, mida nimetatakse äh, sidususe jälgimine, me Äh, sellisele projektile, millega me siis jälgime oma tegevuste vahelist sidusust, on ka äh, Euroopa Komisjon oma tunnustust avaldanud, nimetades seda heaks tavaks. me muuhulgas esitame küsimusi ka ministeeriumitele ning seda tehes peame alati silmas, et partnerlus ja koostöö on olulise tähtsusega ning ta, üritame teha selgeks, et parteide vahel fraktsioonide vahel oleks ikkagi üksmeel ja see oligi kõik, mis ma tahtsin teile öelda, suur tänu. nagu, nagu öeldud, parlamendis on toimunud terve hulk seminare ja avalikke kuulamisi, kõikides nendes peetakse järjepidevust kõige olulisemaks, olulisemaks läbivaks detailiks nii et ma loodan, et kõik need näited, mis ma olen toonud, on väga kasulikud ja üritan teile ka meenutada, et me ei räägi mitte millestki, mis on täiesti möödapääsmatu, vaid me räägime vahenditest, millega luua inimestele parem elu, millega tagada neile vaesuse kaotamine ja turvalisus, aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna Ühendkuningriigi esindajale ja ma palun ka temal mm, olla võimalikult napisõnaline. Um... aitäh! nagu te võib-olla teate, juba üheksakümne seitsmendast aastast on Ühendkuningriigis olemas ela, eraldi ministeerium oma ministriga. mina juhin seda ministeeriumi hetkel ning see on väl-, arenguabi koordineerimiseks ette nähtud. meie oleme kogu aeg tähelepanu pööranud oma arenguabile ning eelmisel kuul teatas valitsus, et me kavatseme pühendada üksteist miljonit sellele valdkonnale. loomulikult meid Äh, on kritiseeritud meediasektorites, samuti parempoolsed konservatiivid on meid, on meid kritiseerinud ning samuti parasjagu tekkimas olev Ühendkuningriigi sõltumatuse parteid ja võib-olla kõik olete kuulnud selle tekkimisest ning selle kõige tagajärjeks on, et me oleme veelgi otsustavamad oma arenguabi andmisele põhjenduste leidmisel me kaitseme oma lähenemist ning me üritame tagada, et kõik see, mis me teeksime, oleks väga tõhus. aga me oleme saavutanud juba sidusust mitmel moel. esiteks praegune valitsus andis ülevaate oma ametiaja algusest peale tehtud tegevustest, me vähendasime abi saavate partnerite arvu neljakümne viielt kahekümne kaheksale ning me vastavalt sellele, kui hästi nad meie poolt antud arenguabi kasutasid, eriti mis puudutab vaesuse vähendamist, mis on meie arenguabiprogrammide kõige olulisemaks eesmärgiks ning kahepoolset abi suurimaks saajaks osutus Euroopa Liit, Euroopa Liidu arengu, arenguteenistus, arenguabi andmine hinnati väga positiivseks selles ülevaates peamiselt seetõttu, et kuigi ta tundus olevat pisut segaduses, te võit-, või võib ju väita, et üleilmsed fondid on väga head arenguabivahendid tõepoolest, ka Ühendkuningriik on neid kõvasti toetanud ning nendes riikides, kus Ühendkuningriigil on loodud kahepoolsed programmid, on Ühendkuningriikide esindaja tõsiselt pühendunud annetajate vahelisse tegevuse koordineerimisele ning kõikides riikides, kus meil kahepoolne programm on, kohtume me alati kõikide annetajaga, annetajatega ümarlaua kohtumisel, et arendada parandada koordineeritust ja sidusust, tavaliselt on kohal Euroopa Liidu esindajad, kuid tihtipeale ka Ühendriigid, Austraalia, Jaapan ning viimasel ajal ka Hiina, eriti mis puudutab Aafrika riikide abistamist. minu arvates praegu, kui me oleme kõiges selles keerulises olukorras oma arenguabi eesmärgid väga hästi täitnud, peaksime me võib-olla rohkem tähelepanu pöörama valitsustevahelisele sidususele ning võib-olla meie parlament peaks tegema rohkem, innustamaks teisi parlamente pöörama tähelepanu niisugustele küsimustele, nagu näiteks maksuküsimus, mille kohta Ühendkuningriik soovib, et see oleks G8 kohtumisel kindlalt üks arutatavaid teemasid, maksude läbipaistvus arenguriikides on väga olulise tähtsusega, ma nimetasin juba varem biokütuste küsimust, kui ma esitasin küsimuse volinikule, meil on terve hulk niisuguseid sektoreid, kus me peame oma kaubanduspoliitika üle vaatama, sellepärast et see ei pruugi iga kord olla kooskõlas arenguriikide e arengu eesmärkidega ja ei pruugi töötada nende kasuks. me peame siiski andma arenguriikidele ka võimaluse saavutada tulemusi ning selle tulemusel me toetame seda põhimõtteliselt, mida ütles volinik, meil on tõesti vaja ühist programmeerimist, samas me peame olema reaalsed ja realistlikud. iga riiklik, iga riigi valitsus võtab siiski vastu omad otsused ning oma lähenemise arengupoliitikale, samas on ikkagi tarvis tagada see, et me ei töötaks teineteise vastu ning lõpuks peaks kogu see areng, arenguabi, mida me anname, ikkagi jõudma sinna, kuhu ta peab jõudma arenguriikidesse ning selle me peaksime tagama koostöös aitäh, Sir Bruce'ile ja aitäh kõigile kolleegidele, kes äh, sõna võtsid ning nüüd ma äh, annan sõna mm, osavõtjatele, kes äh, saavad siis oma kogemustest rääkida, nii et ma palun, et kõik nimetaksid enne kõnelema hakkamist oma nime ja päritoluriigi ja esimesena on sõna soovinud proua Arena Belgiast aitäh, Maria Rena äh,, Belgia senati esindaja. me võime olla nõus äh, selles, et äh, arengut on vaja, arenguvahendeid on äh, vaja koordineerida ja et äh, null koma seitse protsenti võiks, peaks minema arengule, aga mind huvitab rohkem äh, teine aspekt, mind rohkem huvitavad äh, kaubandus- äh, ja keskkonnaaspektid ja väga oluline on, et meil toimuks äh, korralik koordineerimine, esimene asi on loomulikult vabakaubanduslepingud, muuhulgas ka investeeringute kaitse, Belgia senatis oleme võtnud vastu resolutsiooni mm, Äh, kus me nõuame, et äh, me võiksime kõigisse äh, vabakaubanduse lepingutesse, investeeringute kaitse lepingutesse lisada keskkonna- ja sotsiaalklausli, mis tõesti selgelt sõnastatakse, kus oleks ette nähtud ka sanktsioonid ja kus oleks tagatud äh, riikide suveräänsus. ei ole normaalne see, et äh, riik, mis on saanud investeeringute kaitse, ähm, võtab vastu äh, meetmeid, mis on suunatud tema kodanike kaitsele, et siis ta peab maksma ettevõttele kahjutasusid ning läbipaistvus eelarve tasandil. me oleme sellest rääkinud liikmesriikide tasandil, me toetame seda, aga me nõuame, et et ka hargmaiste ettevõtete äh, aruandluses oleks äh, tagatud läbipaistvus, on olemas vastav direktiiv, me soovime, et seda direktiivi ka kohaldataks ja et ka OECD ähm, põhimõtted ei oleks äh, vabatahtlikud, vaid tegemist oleks siduvate põhimõtetega hargmaistele ettevõtetele, mis Euroopas tegutsevad aitäh, aitäh ka selle eest, et te nii napisõnaline olite ja nüüd saab sõna härra Engel Luksemburgist. aitäh ma tahtsin veidi rääkida sellest, et äh, kuidas me Luksemburgis vastavas valdkonnas tegutseme. Te teate, et arengupoliitika juba kümme aastat ähm, on olnud äh, null koma seitse protsenti RKT-st ja varsti peaks see tõusma ühe protsendini RKT-st. meil on äh, täielik äh, kooskõla valitsuse ja kõigi parteide vahel ning ma pean ütlema, et isegi kõige raskematel aegadel on äh, see konsensus püsima jäänud. Luksemburgis me oleme äh, muutnud oma koostööseadust. kahe tuhande üheksandal aastal ma osalesin äh, selle seaduse vastutulek, väljatöötamisel selleks, et meie põhimõtteid seaduse vormi valada ning nüüd on meil uus seadus ning selles uues seaduses kaks artiklit käsitlevad just nimelt poliitikavaldkondade arengu sidusust, artikkel kuus näiteks. igal aastal liik-, ministrid peavad andma aru Äh, parlamendi ees kirjalikult ja suuliselt ning nad peavad äh, kirjutama terve äh, peatüki poliitikavaldkondade arengu sidususe kohta ning meil on ministrite vahel, ministeeriumide vaheline komitee, kus on kõik e, ministeeriumide esi, esindatud, kus kohtutakse regulaarselt selleks, et arutada arenguküsimusi, nii et poliitikavaldkondade arengu sidusus on seadusesse kirja pandud, aga meil on ikkagi vaja veel selle teemaga edasi tegeleda ning te-, väga oluline on Luksemburgi parlamendi ja vabaühenduste vaheline koostöö, on vabaühendusi, mis kohtuvad ka selles ministeeriumide vahelises komitees ja väliskomisjonis võetakse neid vastu äh, ja nad on suurepärase baromeetri koostanud poliitikavaldkondade arengu sidususe kohta, kus on ette nähtud ka mitte ainult valitsuse, vaid ja poliitikute teadlikkuse tõstmine, vaid ka kodanike teadlikkuse tõstmise, tõstmine selles valdkonnas ning ähm, ähm, et inimesed oleksid teadlikumad just nimelt äh, biokütuste äh, küsimuses meil on olemas ka ajakava, me üritame oma ajakava parlamendis äh, paremini kooskõlastada. igal aastal juulis peavad ministrid komisjonile aru andma, septembris ministeeriumid koos vabaühenduste ja parlamendiga kolme päeva jooksul ähm, osalevad vastaval üritusel, kus me võtame vastu Äh, abi saavate riikide saadikuid ja esindajaid ja oktoobris on meil siis iga-aastane koostöö arutelu. me oleme teinud edusamme. näiteks on meil kompensatsioonifond, kus kogu siis äh, pensionifondide raha investeeritakse, nad on äh, varem investeerinud näiteks ka relvatööstusesse, aga asjad on muutunud ja nüüd see fond investeerib ainult äh, ettevõtetesse, mis äh, on sotsiaalselt ja keskkonna mõistes vastutustundlikud. me oleme teinud väga palju edusamme ka avalike hangete osas ja kui kellelgi on veel küsimusi, siis äh, me võime pärast äh, neid arutada, aitäh! aitäh Mark Angelile teie sõnade eest ja ma saan ainult järeldada, et teie esindate riiki, mis on äh, äärmiselt eeskujulik ja mina esindan sama riiki kui teie, nii et palun vabandust selle veidi kohatu sõnavõtu pärast ja nüüd on annan ma sõna proua Lill Valdusele. ma loodan, et ma väga palju teie nime ei, valesti ei hääldanud. tervist, minu nimi on Kerstin Lillevald ning mina esindan Välisasjade Komisjoni Rootsi parlamendist. partnerlusel ja koostööl on vaieldamatult oma koht agendas pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat ning ma soovingi seda teemat käsitleda. mul on peamiselt kolm valdkonda, mida tahan puudutada. esiteks, väliskomisjon on otsustanud kirjutada raporti komisjoni seisukohast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgse Euroopa Liidu tegevuse, tegevuskavade raamistiku kohta. me üritame tagada suuremat sidusust vaesusevastases võitluses ning seetõttu peame kinni milleeniumi arengu eesmärkidest, milleeniumi arendu, arengu eesmärgid ja arenguabi tuleks omavahel siduda pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat. kui me vaatame kalandus, põllumajandus, keskkonna ja kaubanduspoliitikaid, siis on üsna selge, et Euroopa Liidu otsused mõjutavad tugevalt arenguriike ning lõpetuseks pidades Euroopa Liidu kui maailma suurima doonori rolli silmas ja samuti pöörates tähelepanu nendele kohustustele, mis Euroopa Liit on endale võtnud ning tuleks pöörata tähelepanu sellele, et partnerlus ja koostöö peaks olema Euroopa Liidu rahvusvahelistes suhetes pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat esikohal. tänan teid! suur tänu ja nüüd annan sõna härra Buzinovitšile Horvaatiast uh,. Great... suur tänu, härra esimees, mul on väga suur au osaleda oma riigi nimel sellel kohtumisel. meie riik ühineb Euroopa Liiduga kahe kuu pärast ja ma olen eriti tänulik võimaluse eest, et see parlamendikomisjon kui ka teised äh, institutsioonid annavad meile võimaluse anda oma panus sellesse tähtsasse poliitikasse. ma tahaksin kasutada võimalust ja öelda, et Horvaatia on küll oma suuruselt väike riik ja me oleme paika pandnud oma eesmärgid. me üritame eriti kinni pidada piirkondliku arengu põhimõtetest ja me oleme keskendunud kahele valdkonnale. esiteks, me üritame oma piirkonda aidata kust viimasel ajal on tulnud äh, Äh, häid uudiseid, mõtlen siin eriti Serbia ja Kosovo vahel sõlmitud äh, lepingut äh, ja ka tegelikult kõik need suurepärased kogemused, mis on Horvaatial endal. meie läbirääkimised olid ainukordsed ja me üritame edasi anda kogemusi ja teadmisi, mida meil oli võimalik koguda selle protsessi jooksul ja me anname neid teadmisi edasi teistele Lääne-Balkani riikidele. ja ma arvan, et äh, meie seisukoht ja positsioon selles osas on väga hea. teiselt poolt äh, oleme aktiivselt kaasatud ka rahvusvahelistesse operatsioonidesse. me üritame mõlemalt poolt omavahel ühendada me olime, oleme Afganistanis kahe tuhande kolmandast aastast ja me oleme investeerinud roh-, oleme investeerinud rohkem kui neljakümnesse erinevasse programmi. seda vastavalt meie ühisele poliitikale, ehm, mille puhul on tähtis investeerida stabiilsesse arengusse, rahvatervisesse Äh, ma Serafifis äh, avasime me uue kooli, me oleme väikese nai-, väikesest naiste loodud ettevõtet äh, toetanud, mis tegeleb vaipade kudumisega, nii et suur tänu selle võimaluse eest olla täieõiguslik partner selles väga tähtsas Euroopa Liidu poliitikas aitäh, kuna meil on aega nii vähe, siis ma äh, praegu sulgen kõnelejate nimekirja ja annan sõna kõigile, kes äh, seni on sõna soovinud saada, aga rohkem ma uusi kõne, sõnasoove vastu ei võta ja nüüd saab sõna proua Ruut Bundestagist. aitäh. esmalt sooviksin tänada selle arutelu eest, tegemist on esimese korraga, kui meil on selline mitteametlik kohtumine, see näitab, et koordineerimine parlamentide vahel muutub Euroopa Liidus olulisemaks, ma arvan, et see annab panuse mitte üksnes arvamuste vahetamisse, vaid äh, sellesse, et äh, me, meie strateegilised, äh, lähenemine strateegilistele küsimustele muutub lähedasemaks. ma sooviksin Ühendkuningriigi esindajat õnnitleda selle eest, et äh, need, nad on jõudnud null koma seitsme protsendini, meie oleme Saksamaal alles null koma kolmekümne üheksani. meil on eraldi arenguministeerium, mis ei ole allutatud äh, välisministeeriumile, mis on iseseisev ja sellepärast on meil võimalik äh, nii valitsuses kui ka parlamendis oma, eraldi komisjonis oma teemasid tõstatada. oluline asi, mida seni ei ole öeldud, on see, et meie oma komisjonis äh, kõiki Euroopa algatusi, mis äh, on olulised arenguvaldkonna jaoks, äh, arutame, me hääletame ja mõningates valdkondades on meil õnnestunud ka ähm, ühiseid seisukohti vastu võtta koos ähm, opositsiooni esindajatega, mina olen opositsiooni esindaja ja see on olnud äärmiselt positiivne, näiteks oleme tegelenud kaubanduslepingutega ja ka erinevat, erinevaid äh, arvamusi avaldanud näiteks Kolumbia ja Peruu kohta. opositsioon oli arvamusel, et pärast seda, kui sanktsioonidest ei ole piisanud, äh, oleme selle vastu. Äh, valitsus oli poolt, meil, aga meil toimus siiski korralik arutelu. me üritame sidusust mitte üksnes oma riigis ainult tagada, vaid me soovime tagada sidusust ka sellega, mis toimub Euroopa Liidus ning ma arvan, et see on äärmiselt suur šanss kõigi Euroopa parlamentide jaoks pärast seda, kui meil on nüüd võimalus äh, edastada oma arvamusi ka Brüsselisse, et see annab panuse e, sidususesse e, ja paremasse koordineerimisse parlamentide ja Euroopa Liidu tasandil. aga mis puudutab olukorda meie riigis, siis me ei e, pea siin illusioone tegema endale, vaja on veel väga palju ära teha, nagu ka äh, Euroopa Liidu tasandil, aga juba see, et meil on koordineerimisvoor valitsuse tasandil, on hea, aga meie rahvasaadikutena peame üritama neid teemasid, mis on üleval Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriigi tasandil, niimoodi käsitleda, et tõstatuks alati ka sidususe küsimus, sest iseenesest see juba üles ei kerki. aitäh ja viimane sõnavõtja on proua Baier Austriast aitäh, mina tahaks äh, omalt poolt rääkida sellest, et Austrias juba väga pikka aega oleme te-, äh, seaduses kirja pannud poliitikavaldkondade arengu sidususe nõude, aga kuni seni meil ei ole sobivaid instrumente, meil on ainult ministeeriumide vaheline koordineerimisvoor ja mis puudutab arenguabi vahendeid, siis me oleme ka eh, mahajääjate hulgas, aga me oleme nüüd kokkuleppele jõudnud, et me soovime eh, olukorda parandada. arenguabi allkomisjon on ainus eh, parlamendikomisjon, mis regulaarselt kohtub vabaühenduste esindajatega korraldab ühiseid istungeid ning mina tahtsin rääkida meie siin toimuvast koostööst, ma olen väga tänulik selle võimaluse eest, selle, see on suurepärane võimalus ning äh, Euroopa Parlamendi kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta äh, raport, mis puudutas äh, areng, poliitikavaldkondade arengu sidusust, on meie töö aluseks, see on äärmiselt tore, minu meelest selles dokumendis on väga selgelt määratletud ka, kus on arengusidususe probleemid, kirjeldatakse valdkondi, kus on vaja tegutseda, kirjeldatakse võimalikke meetmeid ja äh, lõikes kakskümmend üks on kirjas ka, et sellise struktureeritud iga-aastase kohtumise äh, raames on vaja äh, Eh, paika panna ka eesmärgid ja tuleks eh, sa-, kontrollida edusamme. ma tahtsin küsida, et see on väga hea, et on selline konkreetne lähenemine selles raportis ning ma tahts-, tahaks küsida, kas on ka vastavaid meetmeid, kas on olemas eh, kriteeriumide kataloog, mida me saaksime, mille alusel me saaksime kontrollida, kas, mis võimaldaks meil ka oma parlamendis teha konkreetset tööd ja äh, analüüsida ed-, edenemist, see oleks väga hea, kui meie parlamendisaadikutena saaksime anda panuse arengusidususse meie riikides, aga ka Euroopa Liidu tasandil ja kui selliseid kaalutlusi ei ole, siis ma vägagi toetaks seda, et me jätkaks tööd selles vallas. aitäh ja nüüd hakkab lõppema koosolek, mis oli tõesti väga huvitav tänu teie sõnavõttudele. selles voorus võtsid sõna ainult Euroopa liikmesriikide parlamentide saadikud, Euroopa Parlamendi saadikud ainult kuulasid väga tähelepanelikult ning mina öö, äh, pean ütlema, et öö, äh, mina alalise raportöörina mm, äh, võtsin ku kuulda teie soovitusi, eriti proua Baieri ettepanekut ja ja septembrikuuks koostame tuleb, jätkab Euroopa Parlament oma tööd, me, meil on paika pandud mandaat, kus on kümmekond punkti ja millest ma pean kinni pidama selleks, et meie lugemine edeneks ja et me saaksime välja töötada oma ettepanekud arengusidususe edendamiseks. ma olen juba läbirääkimisi pidanud kolleegidega ja ja mõni aeg taga, mõni kuu tagasi käisin ma Taanis äh, ning koht, olen kohtunud äh, ka erinevate vabaühenduste esindajatega Brüsselis, kes äh, teevad väga stimuleerivat tööd ja kes alati annavad väga öö, olulist hoogu meie poliitikale ning mm, mul on väga kahju, et ma rohkem praegu sellest rääkida ei saa. teen lühikese sissejuhatuse. me loomulikult tegeleme kriteeriumide nimekirja väljatöötamisega, mis võimaldaksid meil ühiselt hinnata olukorda äh, arengu sidususe vallas. OECD äh, teeb ka tööd, ka meie osaleme selles töös, meie mm, komisjon osaleb selles töös ja vaja on loomulikult ühist äh, lähenemist. kuna poliitikavaldkondade arengusidusus on Lissaboni lepingus ära mainitud, siis äh, peame me mm, saama ka vahendid äh, selleks, et seda sätet täita. ning teiseks oli see kohtumine väga hea selleks, et vahetada arvamusi äh, Äh, äärmiselt olulise teema kohta ning oma sissejuhatuses ma tuletasin meelde, et poliitikavaldkondade arengu sidusus tähendab seda, et kõigis valdkondades austataks seda, mis on äh, koostöö- ja arengupoliitika raames üles ehitatud. Ehm, ehm, teada on, äh, millised on äh, need konkureerivad ja probleeme tekitavad äh, valdkonnad, me teame näiteks biokütuste probleemi, vahel on olukord siiski parem, kui me kardame ning me peame rääkima ka meetodist ning meetodi kohta tahaksin ma paari asja ka öelda. siin Euroopa Parlamendis on meil mõningaid probleeme, mis on olnud seotud äh, arengusidususe äh, äh, jälgi, jälgimisega te rääkisite probleemidest oma koduriikides, aga meil siin on vahel probleemiks see, et meil on raske pidada dialoogi teiste komisjonidega, aga me peame sellega hakkama saama äh, ja ja praegune olukord minu arvates ei ole rahuldav. me loomulikult peame eh, meie komisjoni statuudi sta,, statuuti järgima ja see võimaldab meil arvamusi vahetada ka teiste partneritega, nagu meie tänane üritus näitab ja kokku on meil siis kakskümmend kaheksa osalejat, kes peavad mängima rolli arengusidususe tagamise puhul ja ei ole kerge seda tööd teha ja liikmesriikide parlamendid ei taha, liikmesriigid ei taha tihti osaleda, kuna tegemist on äh, riikide enda pädevusega ja Euroopa Parlamendil äh, on raske ka kontrolli teostada, kuna see eesõigus ei ole meil äh, lepingus kirjas. me peame tagama selle, et toimuks ühine järelevalve selleks, et kakskümmend kaheksa osapoolt, äh, siis ähm, teeks edusamme, tagamaks poliitikavaldkondade arengu sidusust. mida me siis tahame teha selleks, et olukorda parandada? ma mõtlen, eelkõige ja teen sellele ja teen teile ühe väga lihtsa ettepaneku. mina äh, koostan seda raportit, teie esindate liikmesriikide parlamente, nii et palun ärge kõhelge pöördumast meie sekretariaadi poole ja esitamast oma ettepanekuid, äh, väljendamast oma ootusi. ma teen teile ettepaneku, et äh, ma jagan teiega oma äh, esialgset raporti projekti, niipea kui mul midagi paberile pandud on. nii et äh, te võiksite kasutada seda võimalust osalemaks selles töös ja Gay Mitchell, kes on äh, Rahvapartei esindaja äh, siin komisjonis, äh, on minuga täiesti nõus, et me peame uuesti korraldama selliseid üritusi ning mina loomulikult olen ka nõus tulema teie parlamentidesse selleks, et arutada poliitikavaldkondade arengusidusust. Teie sõnavõttude mitmekesisus näitas meile, et meil on pikk tee, mis on vaja koos ära käia, meil on vaja lähendada oma töömeetodeid ja seisukohti ning äh, näitena tahaksin ma teile välja tuua kaks lähenemist, mis on äärmiselt eeskujulikud. esimene, kui ma õigesti mäletan, on Hollandi ministrite nõukogust, et et valitsuses alati võttis sõna ka arengukoostöö esi-, valdkonna esindaja ja räägiti arengu sidususest alati ja teine näide, millest me võiksime inspiratsiooni saada, sellest rääkis proua Root äh, Bundestagist, see on just see teie komisjoni näide, kes alati väljendab oma arvamust selle kohta, mis teised teevad, alati kui tegemist on valdkondadega, mis on kuidagi seotud arengukoostööga, see on väga hea ja mis puudutab seda null koma seitsme protsendist eesmärki, ma olen kindel, et ka selles osas annate te poliitikale kujundajatele hoogu ja tulemused ei ole kahjuks äh, rahuldavad, on riike, kes äh, äh, innustavad no,, ins-, lasevad meil olla optimistlikud, näiteks Ühendkuningriigi ettepanek, esindaja ütles, et ükskõik kuidas aga, aga null koma seitsme protsendini me jõuame ja see võimaldaks meil üle saada sellest äh, lõhest äh, traditsiooniliste poliitikavaldkondadega. Te teate, et äh, et ähm, siin on ka erinevaid arvamusi, ma ei ole üldse nõus sellega, mida osa minu kolleege arvavad null koma seitsme protsendi eesmärgist ja palun vabandust, et äh, tehniline teenistus äh, pani meid äh, kannatama ja segas meie tööd, aga õnneks olid teie sõnavõtud äärmiselt kõrge kvaliteetse, kvaliteediga ning ma tänan teid veel kord selle eest ja annan sõna oma sõbrale Gay Mitchellile, kes on oma koduriigis ka täitnud ministri rolli ma ei tea, mida ta teile täpselt räägib, ta ise äh, tutvustab teile seda. Charles. Thank you um,. First let me thank you for suur tänu, Charles, suur tänu kõigepealt siia tulemast, mina olen Kei Mitchell, olen arengukomisjoni koordinaator Euroopa Parlamendis ja äh, raportöör õigesloomelise ettepaneku kohta, mis puudutab abi andmise koordineerimist. mul on väga hea meel, et siia on tulnud nii palju inimesi ja Iirimaa eesistujana on samamoodi saanud, kui tähtis on see küsimus, saates siia kõrgeaulised külalised mul on nüüd au siin teist paneeldiskussiooni juhtida ja me räägime siin arenguabipoliitikate koordineerimisest. me oleme rääkinud Euroopa poliitikate sisu, sidususest, aga nüüd räägime me arengupoliitika sidususest. koos äh, doonorite koordineerimisega on arenguabi väga tähtsaks äh, raamistikuks äh, arengupoliitika edasitöötamisel me oleme näinud, et poliitikate sidusus tegeleb äh, erinevate poliitikavaldkondade ühendamisega ja tuleb tagada, et e-, valitsuste eesmärgid äh, saavutatakse ja arengupoliitikat äh, mõjutavad ka teised poliitikad, mida välja töötatakse. parema koordineerimise küsimus keskendub just rakendamise võimalustele arenguabi andmisel ja tegelikult on küsimus selles, kuidas abi anda. ja kuidas tagada see või üritada tagada see, et äh, abi killustutus üleilmsel või sektori tasandil ei äh, takista parima võimaluse saamu- ja tulemuse saavutamist, et iga äh, kulutatud euro eest saadaks tõesti parim tulemast. tähtis on, et partnerid teeksid koostööd selleks, et äh, tulemused oleks võimalikult head. abiandjad riigid peavad hoolitsema ka abi tõhususe eest. parim koordineerimine vähendab kulusid äh, sama eesmärgi saavutamiseks või võib-olla isegi parema eesmärgi saavutamiseks. ja seda otse loomulikult äh, mõeldes praegusele raskele Äh, majanduskriisile, millega Euroopa Liit on tegelikult, mille tõttu Euroopa Liit on pidanud ise oma kulutusi vähendama. Euroopa Liit on üks suuremaid abiandjaid, tegemist on erakordse struktuuriga abiandjaga ja me peame andma kõige tõhusamat abi, mida võimalik. Euroopa Liidu struktuur annab suurepärased võimalused äh, lõigata äh, täiesti enneolematut kasu liikmesriikide koostööst ja parimatest äh, kogemustest. kuid kui me vaatame, milline on reaalne olukord, siis me näeme, et asjad nii hästi ei lähe. Euroopa Liidu abi on killustatud, palju on dublitseerimist ja selle küsimusega tuleks tegeleda äh, ühistegevuse kaudu. Need võimalused äh, on takerdunud kulude pärast Need, kes elavad Euroopas, annavad üle poole arenguabist, aga samal ajal me ei ole püüdnud maksimeerida oma jõupingutusi. enne kui me hakkame tegema suuri sõnu ükskõik millisel poolel, tuleb meil mõelda selle peale, et kakskümmend kolm tuhat last surevad igal päeval nii täna, homme kui ka ülehomme. seda tuleb muuta, kuid äh, kolmteist tuhat inime-, eh, last jäävad siiski ellu ja seda tänule hum-, abile, mida me anname. kunagi räägiti kuuekümne kaheksast eh, tuhande kohta, see on laste suremus äh, mõndades riikides on laste suremus palju väiksem, näiteks teise maailma äh, lõpus Iirimaal ja ka teistes riikides suri neljakümne, nelikümmend kaheksa last tuhandest, nii et me võime võrrelda ennast vaesemate riikidega Aafrikas. seda arvu on võimalik vähendada, me ei pea siin mõtlema mitte ainult humanitaarküsimuste peale, kuid kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks äh, on võib-olla võimalik meil rääkida kahest miljardist äh, rohkemast inimesest. Äh, äh, ja me peame tegelema ka selle küsimusega, millesse me siis satume. meil tuleb kriisi analüüsida ja see on strateegilise tähtsusega. Euroopa Parlament on praegusel hetkel uurimas seda küsimust, et kui Euroopa ei osaleks abi andmises ja kui suureks oleks kulud, komisjoni dokument ütleb äh, seda meile juunikuus sellel aastal, mil raport avaldatakse, kuid juba praegu on täiesti selge, et äh, meil on võimalik saada paremat tulemust koordineerimise kaudu. majanduslikult vaadates kaheksasada miljonit eurot on võimalik igal aastal kokku hoida äh, komisjonil ja kahekümne seitsmel liikmesriigil, kui äh, vähendatakse ülekandekulusid ettevalmistus- ja läbiviimisfaasis. ja seda säästu oleks võimalik kasutada siis oma tegevuse laiendamiseks abi saavates riikides. Äh, abi mõju riikides oleks veelgi suurem, kui meil oleks võimalik oma tegevust koordineerida ja kui järelevalvetöö oleks parem. see tähendab seda, et meil tuleb siin rohkem harmoniseerida äh, meil tuleb ka abi vastuvõtuvõimet suurendada, samamoodi nagu ka valitsustevahelist koostööd. paranenud koordineerimine ja harmoniseerimine aitaks äh, Euroopa Liidu arengueesmärke paremini täita ja lubaks Euroopa Liidul paremini hakkama saada äh, ka üleilmse tegijana eesmärgiks on null koma seitse protsenti SKT-st arenguabiks, äh, aga praegusel hetkel on see illusiooniks peaaegu kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks, välja arvatud Ühendkuningriik, mis on siin teinud tõesti erakordseid jõupingutusi keegi siin praegusel hetkel ütles, et äh, Ühendkuningriik ei ole andnud piisavalt äh, abi, kuid me teame, et tegelikult Euroop-, Euroopa Liidu jaoks Ühendkuningriigi numbrid on eeskujuks. nagu parlamendi uuring näitab, et keskenduda tuleks vähematele riikidele ja vähematele tegevustele. Euroopa Liit peab koordineerima abi andmist ja täitma oma rahvusvahelisi lubadusi. Euroopa Liidu abiandjad on paika pannud oma põhimõtted selleks, et Euroopa Liidu tasandil parandada arenguabi andmist, aga nagu kogemused on näidanud, need põhimõtted äh, sõltuvad väga palju liikmesriikide tahtest neid ellu viia, samamoodi nagu ka koordineerimisest erinevate riiklike agentuuride vahel. ja tihti on lihtsalt puudu korralikult rakendamistööst kõik abiandjad on nõus sellega, et meil on vaja rohkem koordineerimist, kuid praktiliselt e-, ei ole asjad nii lihtsad. Euroopa Liidu liikmesriigid on paika pannud selged eesmärgid ja neil on ka selge visioon selle kohta, kuidas seda teha ja nad ei ole valmis kompromissideks. Neil on vaja ka suuremat koordineerimist kulude vähendamiseks ja vähendada tuleb äh, raha kaduma minekut. võib-olla meil on võimalik nende väljakutsetega hakkama saada. võib-olla mõni abiandja võiks olla ka juhtivaks ja tegutseda kogu Euroopa Liidu nimel ja hoida üleval seda visiooseni me oleme loonud uusi tähtsaid ametiposte, meil on välispoliitika kõrge esindaja, meil on uued struktuurid, parlament on tugevam ja me oleme suurendanud ka Euroopa välisteenistuse võimalusi. kuid äh, selle, selles on nii poli-, potentsiaali kui ka ohtusid äh, arengupoliitika jaoks ja nende küsimustega tuleb tegeleda väga põhjalikult meil on teatud äh, võiduvõimalused koordineerimise kaudu aga meil tuleb leida ka kõige paremad meetmed koordineerimise parandamiseks ja see oleks ka tegelikult meie õigusloomelise algatuse aluseks. raportöörina Euroopa Parlamendi nimel on minu eesmärgiks äh, teha uusi seadusloomelisi samme selleks, et koordineerida paremini tööd ühelt poolt ja teiselt poolt vähendada tõkkeid arenguabi andmisel. kolleegid, ma olen veendunud sellest tähtsast rollist, mida mängivad riiklikud parlamendid. olin kakskümmend kuus aastat riikliku parlamendi liige ja tean väga hästi, kui tähtis on riiklike parlamendi toetus ja just sellepärast oleme me ka korraldanud tänase kohtumise. ma tervitan entusiastlikult äh, tänast arutelu ja äh, olen nõus jagama teiega oma vaateid, me peame mõtlema selle peale, kuidas koordineerimistööd toetada Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. väga tähtsat rolli mängivad siin riiklikud äh, parlamendid. kuidas me saaksime äh, valitsusi panna nõustuma arvestama riiklike parlamentidega, kui komisjon arvestab Euroopa Parlamendiga. me ei taha mingil määral siin äh, mõjutada Euroopa Parlamendi rolli, me peame mõtlema selle peale, kuidas teha parlamentide vahelist koostööd. me peame paika panema ka paremad paremat põhimõtet koordineerimiseks ja kolmandaks, kas koordineerimine toob endaga kaasa selle, et abiandjad mõtlevad ainult lühiajaliste eesmärkide täitmise peale kuidas vältida sellist lähenemist ja neljandaks, kuidas Euroopa Parlament ja riiklikud parlamendid saavad hoolitseda selle eest, et äh, me vähendame ülekandekulusid ja et seda säästu kasutada tõhusamalt mujal. ja enne, kui ma annan nüüd sõna riiklike parlamentide liikmele, annan enne sõna härra Vincent Klimmerile, kes esindab siin äh, abi andvat üksust äh, Euroopa Parlamendis, palun Euh, aitäh oh.. Je voudrais brièvement présenter quelques, quelques éléments de, de, de réflexion sur cette... Euh, sooviksin anda oma panuse sellesse äh, koostöösse <clears throat> abiandjatega. tegemist on äärmiselt olulise küsimusega, praegugi väga aktuaalne. Äh, ja selleks on kaks äh, põhjust. meil on kaks erinevat väljakutset, ühelt poolt see laienemine ja teiselt poolt äh, süvitsi minek, ma alustan kõigepealt laienemisest, äh, juba aastakümneid äh, abiandjad koordineerivad oma tegevust erinevate organisatsioonide vahel, aga on tekkinud uid abiandjaid, uusi abiandjaid, uusi tegutsejaid, ma mõtlen siin näiteks ka Hiinale või Araabia riikide abiandjatele mis on järjest aktiivsemad nii et äh, selleks, et oleks, toimiks aktiivne koordineerimine partnerriikides, on vaja kaasata ka neid uusi abiandjaid, tegemist on väljakutsega ja raske ülesandega, see oli viimase abi tõhususe äh, foorumi teemaks Busanis aastal kaks tuhat üksteist ja seal osalesid siis ka äh, vabaühenduste esinejad äh, ja tärkava majandusega riikide abiandjad. nüüd on meil siis see rahvusvaheline tekst äh, ja tegemist on väga keerulise ülesandega meie ees on väga palju erinevaid probleeme, kuna väärtused ja lähenemised on äärmiselt erinevad, aga tegemist on äärmiselt olulise väljakutsega, kui me tahame su-, suurendada maksimaalselt äh, abi tõhusust selleks, et sellest oleks maksimaalselt kasu abi saavatel riikidel. ja teine väljakutse on süvitsi mineku väljakutse. Äh, see tähendab seda, et äh, Euroopa tegutsejad, äh, komisjon, liikmesriigid äh, on äh, aktiivselt tegutsenud juba aastakümneid, aga kui me vaatame olukorda praegu, kui me vaatame abi killustatust, millest rääkis just härra Mitchell, siis Euroopa Liit ja liikmesriigid ehk Euroopa abiandjad on samuti osa probleemist, kui me vaatame sektoreid, äh, kus äh, eurooplased tegutsevad, siis eurooplased samuti on osa probleemist, et eurooplasi, kes tegutsevad liiga paljudes valdkondades, on liiga palju, see vähendab abi tõhusust äh, Ähm, abi saavate riikide jaoks ja see vähendab abi tõhusust ka Euroopa maksumaksjate raha jaoks. Õnneks on Euroopa abiandjatel äh, võimalus olla ka osaks lahendusest ja aastaid on nüüd tehtud äh, jõupingutusi selleks, et koordineerida paremini äh, abi Euroopa riikide vahel ning ma võiksin siia ära tuua terve rea äh, meetmeid alates seitsmekümnendatest aastatest, mis on andnud panuse selleks, et seda probleemi lahendada, ma toon välja kaks äh, hiljutisemat aast-, sündmust, aasta kaks tuhat seitse äh, tekst, mis võimaldas saavutada paremat jaotust Euroopa abiandjate vahel äh, ja nüüd on meil uued äh, probleemid selleks, et äh, valida koos välja sekkumi-, äh, sektorid, kus me sekkume, peavad kõik abiandjad olema kaasatud ning seda tehakse abiprogrammide koostamise ajal. see ühisprogrammeerimine algas just nimelt Puusani foorumil ja see idee ei ole üldse uus äh, seda ideed on järginud ka Euroopa Komisjon ja nüüd äh, on äh, see uuesti üles kerkinud koostöös OECD-ga. tegemist on ühisete programmide koostamisega, ühise analüüsi läbiviimisega abisaaja riigi kohta ja selle tagamisega, et välditakse abi dubleerimist ja et saavutatakse Euroopa abiandjate abi maksimaalne tõhustus nõutame äärmiselt palju kasu äh, sellest lähenemisest, nagu härra Mitchell ütles, äh, sadu miljoneid eurosid äh, võib sellisest koordineerimisest kasu saada ning täiesti skandaalne on see, et seda raha võiks paremini kasutada selleks, et seda paremini kasutada abisaajates riikides ja selleks, et näidata maksumaksjatele Euroopas, et raha kasutatakse paremini oluline on, on siis arvestada abi tõhusust välja, järgitud on erinevaid põhimõtteid selleks, et tagada abitõhusust, esimalt paindlikkus selles mõttes, et kontekst on erinevates riikides erinev, vaja on äh, kohanduda erinevate tingimustega, teine põhimõte on tee kontsentreerimise põhimõte, et äh, Euroopa Liidu saatkondadel, liikmesriikide saatkondadel, esindustel oleks võimalikult palju öö, äh, otsustusõigust äh, koha peal ning kolmas põhimõte on kaasamise põhimõte ning juhtrolli võtmine liik-, abi saavate riikide poolt ja see tähendab ka seda, et soovitakse kooskõlas olla äh, liik-, abi saavate riikide äh, poliitika planeerimise tsüklitega. vaja, oluline on see, et me saaksime oma ajakavad äh, ja prioriteedid kooskõlla viia vastavates riikides toimuvaga. neljas põhimõte on avatus uutele abiandjatele, teistele osapooltele, see Euroopa Liit ja ja USA mängivad suurt rolli selles ning oluline on äh, see, et äh, abi tõhususe tagamiseks äh, teised abiandjad, kes soovivad samuti osaleda, võiks meiega liituda selleks, et osaleda ühises programmide koostamises ning viimane asi, mida tahaksin mainida, on, et tegemist on vabatahtliku protsessiga äh, ja kaks aastat juba seitsmes riigis toimib see vaba, ühine programmeerimine. meie saadikud juhivad seda pro-, protsessi ning nüüd kuni aastani kaks tuhat kuusteist kavatsevad veel kolmkümmend protse-, kolmkümmend riiki, partnerriiki osaleda selles protsessis ja liituda selle protsessiga. ühise programmeerimise puhul äh, oleme jõudnud selleni, et äh, see protsess on algatatud äh, ning Euroopa abiandjad soovivad selle programmiga edasi liikuda. praegu on veel liiga vähe konkreetsete edusammude ja konkreetsete tulemuste nägemiseks, aga äärmiselt olulist rolli mängivad selles protsessis ka liikmesriikide parlamendid Äh, selleks, et äh, kõik riigid saaksid äh, toetada seda ja anda oma panuse ning nagu härra Michel ütles, tegemist on ühise projektiga kõigi Euroopa abiandjate jaoks ja äärmiselt oluline on, et see projekt oleks dünaamiline, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide abi võimaldaks tõesti olukorda muuta vastavates riikides, aitäh! Uh, aitäh, suur aitäh komisjon. nüüd on võimalik meil liikmetel sõna võtta. esiteks härra Cashman. suur tänu, suur tänu Kei ja suur tänu ka Charles varasema sõnavõtu eest. täna on muuseas Shakespeare'i sünnipäev. aga ma siin hakkan, aga ma ei tsiteeri mitte Shakespeare'i, vaid hoopis Oscar Wilde'i, kes ütles, et äh, lühiduses peitub võlu ning ma ütlen, et tegelikult on kõik väga lihtne, me peame nõukogu poole pöörduma ettepanekuga, et nad teeksid avalikuks kõik see, mida nad teevad, mida nad millele kulutavad ning seejärel juba riikide ministrid saaksid teha sedasama omas riigis. minu arust peaks olema selge, kes on missuguse projekti taga nii abi andvates kui abi saavates riikides. meil on tarvis tihedamat koostööd ka kulude vähendamiseks, sellepärast et oht on selles, et kui me kulusid ei vähenda, siis tegelikult ei ole meie abi enam tõhus ning lõpuks ma pöördun meie rahvusparlamentide esindajate poole. kas te oleksite nii kenad ja rõhutaksite jätkuvalt seda põhimõtet, et inimõigused on kõikide meie poliitikate kes-, keskmes ning me ei tohi sellest kõrvale kalduda, kui me jagame, jagame kvoote ja eraldame abi, peab tagama selle, et kaubandus ei ületaks inimõiguste küsimust. härra Mitchell äh,, proua proua Petra Pai. Im outcome document from Riia pluss kakskümmend lähtedokumendis äh, mängivad äh, parlamendi liikmed ja parlamendid äh, olematut rolli, aga võrgustumise kaudu on õnnestunud parlamente kaasata sellesse protsessi. et tegemist on protsessiga Euroopa Liidus ja mõningates liikmesriikides ja paljud riigid, nagu ka näiteks minu koduriik Austria, omavad võimalust Euroopa Liidu kaudu öö, osaleda selles protsessis. minu jaoks oleks võt-, see nüüd öö, võimaluseks, et võtta need öö, millenniumi aastatuhande arengueesmärgid ja nende järgne tegevus, et äh, luua selline formaalne struktuur, et milles, mitteametlik äh, struktuur, milles saaksid osaleda need, kes soovivad ja kus me saaksime mõtteid vahetada. meil on ju võimalus kasutada uusi meediakanaleid, äh, telefonikonverentse, interneti disk-, arutelufoorumeid, kus me tõesti saaksime osaleda, me teame kõik, et praegused et aastatuhande arengueesmärgid, et neid ei ole võimalik saavutada paljudes maailma riikides ning probleemiks on see, et parlamendid nende eesmärkide äh, täit-, saavutamisel on olnud väga vähe kaasatud, eriti lõunariikides, kus see on äärmiselt oluline. ma arvan, et me peaksime jätkutöös mängima palju olulisemat rolli ja meie võimalused on väga piiratud, aastal kaks tuhat neliteist on äh, ju protsess lõppenud, äh, uued eesmärgid määratletud, aga kui me võiksime mõelda sellele, et kuidas me Euroopa Liidu tasandil saaksime mõtteid vahetada, saaksime osaleda, saaksime keskenduda sisulisele tegevusele, siis oleks äh, see võib-olla heaks aluseks hilisematele protsessidele. suur tänu, härra Louis Michel! aitäh, esmalt õnnitlused äh, teie sõnavõtu eest, loomulikult äh, saan ma sellega ainult nõus olla, mul on mõningaid mä konkreetsed märkused. esmalt ma olen täiesti nõus ettepanekuga, mille tegi Michael Cashman, teha uks lahti Euroopa Parlamendi Äh, saadikutele äh, rahvusvahelistel foorumitel osalemiseks, äh, see oleks äärmiselt oluline selleks, et me tahaksime näha oma poliitika konkreetset tulemust ning see parem koordineerimine oleks väga oluline ja väga oluline oleks igas riigis Euroopa koordinaatori olemasolu, kes võiks olla siis kas Euroopa Liidu esindaja või siis mõne liikmesriigi saadik. ma arvan, et nii me saaksime tagada reaalse koordineerituse igas partnerriigis, mitte Euroopa rühm. ma arvan, et äh, teie äh, mainitud arvud jäiksid, jäi, jäid reaalsusele alla viimane uuring, mis puudutas ähm, kaduma, raisatud äh, raha, äh, siis äh, viima-, viimase uuringu andmed näitasid, et kaduma läheb kuus kuni kaheksa miljardit, et äh, meie partnerid peavad kasutama nii palju erinevaid äh, meetodeid, erinevaid instrumente, nii et äh, mul on väga hea meel küll selle uue uuringu tulemuste üle, aga ma ei tea, kas see tegelikkusele vastab. ning ma olen täiesti veendunud äh, selles, et parema koordineerituse tagamiseks on vaja tugineda äh, erinevate abiandjate spetsialiseerumisele, ma arvan, et praegu liiga paljud abiandjad teevad absoluutselt kõike, teevad äh, täpselt samu asju ning äh, väga hea oleks, kui mõned liikmesriigid, näiteks äh, Ühendkuningriik või Rootsi või Luksemburg või teised, et kes omaksid äh, tõesti parimaid kogemusi teatavat tüüpi abi andmisega, et äh, abiandjad võiksid tõesti spetsialiseeruda. mulle meeldiks, et äh, kui, kui me käsitleksime ka abi tõhususe teemat, ma olen ma pidevalt tegelen selle teemaga, aga ma tahan uuesti rääkida äh, Äh, üldise eelarvetoetuse ja spetsiifilise eelarvetoetuse küsimusest. paljudes riikides on probleemiks see, et äh, riik on killustunud ja me võime abi suurendada ainult siis, kui me anname neile abi näiteks selleks, et äh, maksta palka õpetajatele või, või koolitada poli-, politseinikke. meie liikmesriikide parlamentides äh, suhtutakse su, tihti suhteliselt halvasti üldisesse eelarvetoetusesse ja argumendiks on just nimelt see, et me ei saa äh, eelarvetoetusele, eelarvetoetuseks minevaid vahendeid hästi kontrollida. see argument on tihti vale, äh, see kontroll käib tihti kontro-, Euroopa Liidu Kontrollikoja kaudu. Louis, let me just uh, address that issue you raised. suurepärane, et te puudutasite seda teemat. kaheksasada miljonit, mida ma nimetasin, need olid tehingukulud. Te nimetasite kuus miljardit, aga see on, hõlmab kõiki, kõiki summasid kokku, kaheksasada miljonit olid lihtsalt tehingukulud, üldiselt oleme me ikka teiega ühte meelt. suur aitäh, järgmine kõneleja. suur tänu teie mõtete eest, need olid väga huvitavad. Saksamaa parlamenti esimene koda on viimastel aastatel väga põhjalikult äh, uurinud komisjoni ettepanekuid, eriti tööjaotuse kohta ja me nõustusime direktiiviga kuid me leiame, et teatud punktides tuleks siiski veel läbirääkimisi pidada või neid spetsialiseerida, spetsialiseerida. seda puudutab just, see puudutab just seda küsimust, mille tõstatas Louis Michel, nimelt et koostöö ja tööjaotuse puhul tuleb eriti panustada ekspertidele. paljud liikmesriigid on äh, erinevates valdkondades äh, spetsialistid, sellega tuleks ka rohkem arvestatakse, arvestada, kui tööjaotus tehakse, aga meie arvates on problemaatiline ja ministrite nõukogus osalevale ministrile me seda ka ütlesime, et meil on vaja paremini jagada töövaldkondi Euroopa Liidu ja erinevate liikmesriikide vahel. sest meie arvates tööjaotus viimastel aastatel just selle hägusa tööjaotuse pärast ei olnud kõige parem, kõik tundsid ennast kõige eest vastutavana, tulevikus see niimoodi jääda ei saa. ja me tahame toonitada, et eriti just Euroopa Liit äh, oma öö, ähm, positsiooni pärast äh, arenguabis peaks tegutsema just seal, kus on võimalik rohkem lisandväärtust öö, äh, toota ja liikmesriigid peaksid siis veel oma ekspertarvamuse ja spetsiifiliste valdkondadega juurde panustama. okei okay,, thank you very much indeed. suur tänu. järgmised kõnelejad. ei, järgnevaid kõneleja soove ei ole, nüüd me anname sõna taas välisteenistuse esindajale. suur aitäh, härra juhataja ja suur aitäh, et me kutsusite meid siia. esimene asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et kõik, mida ütles minu kolleeg komisjonist, kõige sellega olen ka mina väga nõus, sellepärast et me teeme ju koostööd arenguabi vallas. ma üritan teha võimalikult lühidalt, lisades veel mõned mõtted, mida minu arvates tuleks arvesse võtta, kui me räägime abi andmisest ja abi saamisest. esiteks, ma arvan, et üldjoontes ollakse ühel meelel arenguabi tõhustamise osas, koordineerimisvajaduse, sidususvajaduse ja niisugustes küsimustes. nii et neid asju tuleks teha koos. samas oleme me ikkagi kakskümmend kaheksa eraldi haldusüksust. siin Brüsselis on üks haldusüksus ja igas liikmesriigis on veel oma administratiivnõuded, kõik need tõlgendavad asju pisut erinevalt, kõik, kõikidel on omad omad saadikud, omad saatkonnad, kes tegelevad arenguabiga, nii et kõige olulisem oleks see, et jõuda seisukohale, nii nagu ütles ka härra volinik, kuidas üheaegselt kaasata erinevaid saadikuid, erinevaid saatkondi niisugusel tasandil tegutsema ühes, ühel ajal, ühes kohas. nii et me peame sünkroniseerima oma tegevust, et me töötaksime ühtede ja samade asjadega ühes ja samas kohas, ühes ja samal ajal. sest vastasel korral on suur oht, et me võtame ühtedes ja samades küsimuses vastu erinevaid otsuseid erinevates paikades ning see võib tuua meile kaasa suuri probleeme. see ei ole meie poolt soovitud koostöö tööb. teine oluline põhimõte, millele tähelepanu juhtida, nagu te ka ise nimetasite, härra juhataja, Lissaboni lepe on toonud kaasa institutsioonilise muutuse ning seetõttu on Euroopa Liidu organisatsioonidel nüüd erinev roll. Nende roll on muutunud, nende roll koordineerimises ja liikmesriikide roll Euroopa tasandil koordineerimises on samuti muutunud ning seetõttu on see tegelikult väga suur samm edasi meie kõikide jaoks, sellepärast et meil on olemas kohapeal nii-öelda koordinaator, kes üritab kõiki kokku tuua, nii Euroopa Liidu liikmesriike kui ka väljaspool Euroopat asuvaid abiandjaid see on väga olulise tähtsusega sündmus, nagu rõhutas ka volinik ning mina olen temaga täiesti nõus, üritada liik-, riike kaasata nendesse tegevuste ning selle jaoks meil ongi eksperdid ja selleks pärast meie Euroopa maksumaksjad maksame väga paljudele diplomaatidele, paljudele arenguabi ekspertidele, inimestele, kes on eksperdid ja see, et ja kes peaksid saama ekspertideks näiteks Burkina Fasos, Bangladeshis või kus iganes mujal. meie maksame neile ja nemad peaksid teadma, mis on parem, nemad peaksid teadma, missugune on kõige parem abi, mida Euroopa Liit saab anda nende riikide arengu pa parandamisse. see on suhteliselt uus asi kohapeal töötavad saatkonnad ja arenguabiüksused. suhteliselt algjärgus oleme selle protsessiga, aga siiamaani on see olnud suhteliselt edukas. me oleme saanud liikmesriigid panna selle mõtte üle ühte ja teistpidi mõtlema ja nagu ma juba ükskord ütlesin, selle esmaseks eesmärgiks on ikkagi tuua kokku kõik liikmesriigid ning kaasata ka Euroopa Liidu väliseid abiandjaid. nagu ütles ka volinik täna see päeva alguses me oleme just kirjutanud alla ühisele koostööstrateegiale Etioopiaga, minu arust see on vaieldamatult üks näide meie uuest, uut tüüpi tegevusest ja peaksime seda ka kõvasti edendama. ning siin me näitame liikmesriikidele ka seda, et me oleme kõik tegelikult tähtsad osalised Euroopa Liidu asjade otsustamisel ja tegelemisel, nendega tegelemisel. paljud asjad peaksid juhtuma ikkagi riiklikul tasandil, sellepärast et riiklikul tasandil alustades saame me oma arengupartneritele rohkem suunatud abi pakkuda. suur tänu! And... suur tänu, härra Fernandesa ning järgmisena soovib sõna Kohärenz ist ja ein Thema. proua Kotsi, aitäh. sidusus on teema, mille, mis vajab eelkõige poliitilist tahet ning ma tahaks küsida, et kas me saame nüüd konstateerida seda, et me tõest-, meil on olemas poliitiline tahe ühist tööd teha. kui poliitilist tahet ei ole dokumenteeritud, kui seda ei rakendata, siis need püüdlused arengupoliitika vallas äh, on mõistetud läbi kukkuma. minu küsimus on, et äh, kus te valitsustes äh, suudate tuvastada poliitilise tahte olemasolu ning kas äh, on olemas ka selline öö, öö, ähm, kas on olemas ka soov saada probleemidest üle ning kui öö, kuivõrd or-, ollakse orienteeritud äh, eesmärgile äh, et arengusidusus tõesti kaasataks äh, valitsuste tööle, ma arvan, et koostöö Euroopa Liidus peab tulema alt ülespoole, see peab tulema äh, valitsuste ja parlamentide seest, valitsused ja parlamendid peavad äh, selle kallal tööd tegema, peavad oma egoistlikust suhtumisest üle saama, peavad äh, näitama, e, et mis on võimalik, kui teha arengupoliitika alast koostööd äh, meeskonnatööna. et kus on poli-, poliitiline tahe, kas te olete näinud, et see on olemas või on trend hoopis teistsugune? ma arvan, et see küsimus, mille te esitasite, oli tõesti väga huvitav, aga vastan sellele nüüd tõesti väga-väga kiiresti. see on tegelikult väga olulise tähtsusega probleem, kuidas me saame tegelikult panna inimesed õigesti mõtlema. tegu on avaliku sektori rahaga ja seda tuleb väga tõhusalt kulutada. me räägime siin tegelikult ka inimeludest, sellele on väga oluline tähelepanu pöörata. kunagi ma olin raportöör äh, hädaabi toidu osas ning mind paluti kõneleda äh, arenguministrite nõukogus septembris, äh, Prantsusmaal oli see, ning kakskümmend viis, kahekümne viiest ministrist kakskümmend ütlesid, et seda ei ole võimalik teha, aga ikkagi me tegime, me saime sellega hakkama saja päeva jooksul, leidsime raha, võtsime vastu vajaliku seadusandluse, seda oli vaja teha, sellepärast et inimesed nälgisid, neil ei olnud lihtsalt mingisugust mitte midagi süüa ja niisugustes küsimustes ei saa öelda, et see ei ole võimalik. ning järgmine näide Iirimaal parlament, mõlemad kojad saavad vastu võtta mis tahes seaduse tingimusel, et see ei ole vastuolus kirjaliku põhiseadusega. aga siin me saame teha ainult seda, mida meil lubavad teha aluslepingud. seega me ei saa teha nii palju, kui teevad riiklikud parlamendisaadikud, me peame siin otsustama ja paika panema suunised selleks, kuidas me saaksime teha koostööd niimoodi, et me mitte kellegi kohustusi ja volitusi ei riiva ega riku. me ei tohi. me peame tagama selle, et me austaksime rahvusparlamente, nende tööd ja siis vastastikku peame me aru andma ning tagama, et kõik teeksid seda, milleks on neile antud valitsused. praegusel hetkel on väga keerulised ajad ja just nendel, nendel kokkuhoiuaegadel on otsustatud taas pidada kinni oma kohustustest. inimestel ei ole lihtne, ka meie oma riikides inimesed küsivad minu käest, miks me niisuguseid asju teeme, sest et meil on endalgi raske, aga ma arvan, et kui me kõik kokku tuleme, siis me ikkagi saame asjadega hakkama, praegu on tegu ainult protsessi algusega, töö, äh, raport on alles töös, ma loodan, et ta saab valmis ehk suve lõpuks ning septembris võib-olla saame teda käsitleda ja siis loodetavasti saavad rahvusparlamendid meile omad seisukohad öelda ning siis saame ka korraldada arvamuste vahetuse ning lõpetuseks on minu arust oluline ka veel see, et me üritaksime rohkem kasutada kaasaegseid kommunikatsioonivahendeid, nagu mitmed kolleegid on öelnud, kui me et me ei saa iga kord niimoodi koos istuda, me peaksime rohkem kasutama kõikvõimalikke olemasolevaid koordinatsioonivahendeid, mis võimaldavad meil üksteisest paremini aru saada Euroopa Parlament on hiljuti hakanud webstreamima komisjonide koosolekuid just nimelt selleks, et rahvusparlamendid saaksid nendega nende tegevusega kooskõlas olla, et niisugusel moel peaks kasutama rohkem ära kaasaegseid kommunikatsioonivahendeid, näiteks ühiseid äh, videokonverentse ja nii edasi. tänan teid kõiki väga, praegu oleme me alles protsessi alguses, kui me oleme korralikult keskendunud oma eesmärkidele, siis me saame koos palju rohkem ära teha. kolmteist hulgaliselt lapsi nälgib ja kannatab ja me oleme ühiselt suutelised neid aitama. ma ise, meie arengukomisjoni juhataja Eva Jolie saab nüüd taas jälle kõnetooli tagasi, et öelda lõppsõnad. Merci euh, beaucoup. suur tänu. ja nüüd läheneme oma koosoleku lõpule ja lõppjäreldustena no, on osas on mul hea meel, et siin on härra Pat Breen, kes on Iiri parlamendi eh, välisasjade ja kaubanduse eh, komisjoni esimees ja ma palun teil avada väga lühike arutelu, mis puudutaks peamisi järeldusi, mis me saaksime oma koosoleku mõlemast osast teha, nii et härra Priin, ma palun, annan teile sõna nüüd maksimaalselt kümneks minutiks. Uh, suur tänu, proua Jolie! ütlen kohe alustuseks, et tegemist on väga kasuliku konverentsiga täna hommikul äh, väga huvitava konverentsiga ja see näitas minu jaoks väga hästi, kui võimsad meie riiklike parlamendi saadikutena oleme ja kui täht-, kui võimas on ka Euroopa Parlament, kui me räägime ühel häälel. nüüd me läheme nüüd koju tagasi oma parlamentide juurde, siis tuleb tagada ka poliitikate sidusus ja ühine programmeerimine. see peab olema osa meie arengutegevuskavast tahaksin tunnustada ka Kay Mitchell'i, oma kolleegi, olen temaga aastaid koos töötanud ja ja ma tean, et äh, Kei on väga palju arengukomisjoni töösse panustanud. Äh, Danieli enda nimel tahan öelda, et esindame siin Iirimaa parlamenti ja Iirimaad kui eesistujat ja meie kohe kindlasti läheme tagasi Iirimaa parlamenti ja esitame neid arvamusi, mida siin täna hommikul välja öeldi. märtsi lõpus toimus Dublinis Äh, parlamentidevaheline kohtumine ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika üle ja jällegi riiklike parlamentide saadikud ja Euroopa Parlamendi saadikud said suurepärase võimaluse vahetada mõtteid äh, vormis, äh, mis tõi väga selgelt välja, kui palju võimalusi meil on poliitika sidusamaks muutumise kohta ja väga hea on ka täna hommikul näha sarnast äh, protsessi siin äh, parlamentidevahelisel kohtumisel. politsei, vabandust, poliitika sidususe raportöör äh, kutsus meid üles läbi viima iga-aastaseid kohtumisi, see on minu arvates väga tähtis ja ka ma teeks, tahaksin tänada Ivar Šoliid, et ta äh, Äh, teeb ka omad soovitused, see on väga tähtis. väga paljud kõnelejad on rääkinud praegusest üleilmsest majanduskriisist äh, ja mm, eelarveprobleemidest. Äh, valitsused ja ka Euroopa Liit on nüüd sunnitud keskenduma põhilistele võtmetähtsusega valdkondadele ja tuleb kontrollida ka seda, kuidas maksumaksja raha kulutatakse, kontrollida rohkem kui kunagi varem. hoolimata kärpemeetmetest ja eelarvete kärpimisest äh, avalikkuse toetus on jäänud abiprogrammide jaoks väga suureks. seda näitas ka äh, uuring, mille viisid läbi mittetulundusühingud äh, Nad rääkisid, et seal on kuussada viiskümmend miljonit eh, eurot, mida eh, kulutati arenguabiks ja tegemist on väga suure summaga, samal ajal seitsekümmend viis protsenti küsitletudest kiitis eh, abiprogrammid heaks ja see toetus on väga suur, arvestades neid meetmeid, mis me oleme majandusraskuste tõttu olnud sunnitud vastu võtma. sellegipoolest maksumaksjad tahavad, et nende vahendeid kulutataks tõhusalt ja sellest hoolitsemine on väga tähtis. avalikkus peab toetama arenguabiprogramme, see aitab meil neid läbi viia äh, piisavas tempos. poliitikate äh, vähendamist ei ole võimalik ainult äh, abi kaudu teostada või kasutades siin erinevaid poliitikavaldkondi sellepärast, et äh, erinevad poliitikad, kliima, põllumajanduspoliitika toovad endaga kaasa nii positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid äh, arenguriikidele. väga tähtis on, et me ka kasutaksime partnerluse koostöölepinguid äh, mõjutamisvahendina, seda on siin nagu ka öeldud, kahe tuhande kuuendal aastal võeti vastu valge raamat selle kohta ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal pandi paika jätkusuutliku arengu eesmärgid samamoodi on seda kõike kajastatud ka Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes lepingutes. kahe tuhande kuuenda aasta valges raamatus öeldi, et äh, me ei saa mitte ära hoida ainult äh, negatiivseid mõjusid, vaid peale selle tuleb äh, toetada ka valitsuste kogemuste vahetamist, millega saab parandada arenguabi andmist ja täita eesmärke alates kahe tuhande kuuendast aastast on äh, kolleegid koos käinud äh, Iirimaad, on OECD äh, pidanud tõhususe meistriks. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal uuring näitas, et Iirimaa on tõhusa abi andmises neljandal kohal, ainult kolm riiki on meist paremad ja Iiri abi andmise puhul valitsus on öelnud, et äh, me oleme olnud siiamaani positiivsed, on siiski teatud probleemid, millega tuleb tegeleda. ja see on välja toodud ka äh, valitsuse kahe tuhande kuuenda aasta valges raamatus, kus äh, räägitakse ka võtmetähtsusega väljakutsetest, millega tegeleda, suuremat osa siin täna juba ka mainiti, eriti tähtis on siin killustuse vähendamine. probleemiks killustuse andmise puhul äh, see on suur probleem, me peame sellega tegelema ja see kaasab väga paljusid erinevaid äh, programme ja kaasatud on üle kaheksakümne riigi. me peame tulemuste saavutamist parandama, tegemist on väga raske ülesandega ja me peame oma programmide eesmärgid äh, panema paika ka vastavalt äh, personalile, kes meil on kasutada. Äh, Iirimaa agentuur soovib poliitikate sidusust parandada, samamoodi nagu ka valitsuse lähendami-, lähenemist. me oleme nüüd tegutsenud juba päris mitu aastat ja meil on õnnestunud poliitikaid omavahel sidustada ja abiandjad, parlament ja valitsus on teinud arenguabi andmises koostööd, me peame mõtlema selle peale, kuidas kõige paremini ära kasutada ekspertide arvamust ja seda kogu avalikus sektoris äh, Äh, komisjoni sekretäriaat teeb koostööd kõikide erinevate äh, osapooltega, samamoodi ka valitsusväliste organisatsioonidega. meil on ka Euroopa Liidu äh, erinevad koostööraamistikud ja Iirimaa on kolmkümmend miljonit eurot kulutanud teadustööle selleks, et meil oleks võimalik ka tuua tõendeid oma töö tõhususe kohta. arenguabiprogrammide eesmärgiks on see, et meil oleksid äh, regionaalsed äh, äh, ametlikud ja poolametlikud foorumid selle kohta, et näidata, et valitsuse töö on olnud edukas, meil on vaja äh, kommunikatsiooni parendada erinevate valitsuse äh, osade vahel, see on väga tähtis, see toimiv kommunikatsiooniühendus äh, on väga tähtis. meil oli väga raske olukord siis, kui kõik võtab väga kaua aega äh, siis äh, on meil tehtud ka ettepanek äh, töö parandamiseks ja äh, abi andmise sidususeks. me oleme välja töötanud dokumendi selleks, et tagada abi andmist ja Malcolm Bruce täna hommikul seda ka välja tõi, kui ta rääkis äh, sellest, et kaubandus peab olema kaasatud arenguabipoliitikasse ja meie püüdlused Aafrikas on sellised, mille puhul me peaksime igal aastal andma aru parlamendile selle kohta, milliseid edusamme on tehtud me jätkame koostööd erinevate parlamendi järelevalveorganisatsioonidega, samamoodi nagu abiandvate organisatsioonidega, peale selle äh, on väga tähtis aruandluskohustus ja läbipaistvus. minu kolleeg Belgias tõi selle ka täna hommikul väga hästi välja, kogu see mõte selle kohta, et parlamendil peab olema kontroll, järelevalvefunktsioon parlamendisaadikud erinevates riikides peavad täpselt teadma, äh, millised rahad on tulnud kust, äh, millistest riikidest selleks, et meil oleks võimalik parlamendi tasandil teostada järelevalvet parlament peab ka avalikkusele selgemini aru andma sellest, kui tõus on olnud arenguabi. ja üheks kõige tähtsamaks soovituseks on ka see, et valitsus peab ka toetama koostööd vabaorganisatsioonidega ja minu arvates on ka see, millega ka teie nõus olete, et abi andmise koordineerimine on ülitähtis, kui me soovime topelttööd vähendada ja kõige paremaid tulemusi saavutada see tähendab seda, et Euroopa Liidu tasandil peavad olema paika pandud põhimõtted äh, abi andmise jaoks, abi tõhususe jaoks ja ühisprogrammeerimise jaoks nagu te teate, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maikuus komisjon äh, ütles, et äh, Äh, ühisprogrammeerimist hakatakse kasutama kuue riigi puhul ja komisjon tõi täna ka väga selgelt välja, kui tähtis oli ühisprogrammeerimine komisjoni jaoks. ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta viimastel kuudel valiti välja Etioopia kui pilootprojekt ühisprogrammi jaoks parem äh, vahendite jagamine ja informatsiooni jagamine võib anda võimaluse dialoogi parandada sektoripõhisteks dialoogideks ja headeks haldustavadeks. ka meie saatkond Addis Abebas, mida ma külastasin eelmise aasta detsembrikuus, on olnud ühisprogrammeerimise kõneluste osapooleks. me üritame lõpetada neid töid Etioopiaga selleks, et me saaksime alla kirjutada kooperatsiooni lepingule me loodame, et meil on võimalik täita oma põhilised eesmärgid äh, arenguabi äh, osas ja me loodame, et Euroopa Liidu partnerid äh, käivad meiega ühte teed nende poliitikate kohandamisel. eelmise aasta oktoobrikuus olin delegatsiooni juhiks, kui välis- ja kaubanduskomisjon käis Sierra Leones Freetownis Äh, Iiri abiorganisatsiooni seal külastamas ja ma olin vägagi, äh, mulle avaldas vägagi palju muljet see, kui väheste inimestega oli võimalik seal nii palju ära teha, toetada kohalikke organisatsioone, toiduabi anda, toetada põllumajanduslikke projekte, võidelda seksuaalsete rünnakute vastu. efektiivse koordineerimise kasuks on see, et äh, see tuleb väga selgelt välja ja väga tähtis on ka osaleda õigetes programmides. see kõik toob minu jaoks välja selle, kui tähtis äh, on see, mida kõik teised võivad teha selleks, et äh, võidelda siin šokeerivate äh, surmamäärade vastu. siin täna toodi ka see väga selgelt välja, et kogu arengumaailmas on see probleemiks, samamoodi nagu ka seksuaalvägivald. me võiksime tõesti süvendada koostööd erinevatel tasanditel ja me võiksime keskenduda nendele inimestele, kelle elud sõltuvad otsustest ja sellest, kas me peame oma kohustustest kinni. nii et lõpetuseks tahaksin teid kõiki tänada selle väga tähtsa kohtumise korraldamise eest meie parlamendisaadikute jaoks, nii Euroopa Parlamendist kui ka riiklike parlamentide jaoks on väga tähtis see, et me läheksime tagasi koduriiki ja avaldaksime survet oma valitsustele just nende soovituste kaudu. suur aitäh! suur tänu, härra esimees. meil on veel mõni minut äh, selleks, et vahetada mõtteid välis äh, Iiri parlamendi välis- ja kaubanduskomisjoni esimehega ja ma palun, et iga sõnavõtja piirduks ühe minutiga. kui sõnasoovijaid ei ole, siis ma tänan äh, väliskomisjoni esimeest äh, tema kaastöö eest, tema, ma tänan kõiki koosolekul osalejaid väga viljaka arutelu eest. me peame veel tegema edusamme selleks, et saavutada poliitikavaldkondade arengusidudust ja nagu ma ütlesin, on tegemist äh, alles algusega, sest see ei puuduta üksnes arengusidusust liikmesriikide ja parla-, parlamentide ja, ja Euroopa Parlamendi vahel, vaid vaja on äh, mõelda globaalselt ja äh, need äh, summad, mis lahku, mis illegaalselt välja viiakse arenguriikidest, on kümme korda suuremad kui abisummad nii et vaja on äh, parandada ka maksustamise teemat ja nüüd äh, oleme lõpetanud, äh, lõpetamas oma koosolekut ja ma palun, et te kõik osaleksite meie lõunasöögil, mis serveeritakse väljaspool seda saali ja me saame siis jätkata mõttevahetust, äh, juues klaasikest veini, nii et äh, suur tänu ja kohtume kõigi teiega!